okei okay., we start our meeting, good morning. tere hommikust kõigile. tere tulemast, Dirk Aaner, meie komisjoni peadirektor teeb siis ülevaate, mis puudutab eelarve täitmist kaks tuhat üheksa regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika osa ning räägib siis ka öö, äh, nendest summadest, mis tehnilise abile ning peamistele mm, tegevusprogrammidele on eraldatud äh, ja sealjuures räägib ta siis muidugi koos summadega asjast. härra peadirektor, tere hommikust äh, kõigile, äh, härra eesistuja ja liikmed, minu jaoks on suur au täna hommikul siin olla ma mõtlesin tükk aega, kuidas ma peaksin oma ettekande koostama, ma kaalusin ka seda, et peaksin koostama ilusad slaidid, kus on palju numbreid, aga siis ma arvasin, et teie jaoks on võib-olla huvitavam, kui me peame arutelu nende suurte küsimuste ja suurte numbrite üle, mis kaalul on, ja püüame siis need numbrid panna ka tuleviku väljavaates konteksti. ja ma teeksingi ettepaneku, härra esimees, et me valmistame teie kõigi jaoks ette e, üksikasjalikuma infodokumendi, kus te näete kõiki neid numbreid e, mm, e, suuremate, suuremas detailsuses, siis on need teil olemas, aga täna hommikul me ei tüüta siis nende üksikasjadega, nii et lähipäevadel te saate kindlasti selle infodokumendi, kus te näete kõiki arve üksikasjalikumalt. loomulikult äh, see on seda olulisem, et me oleme tegelikult eelarve täitmise osas eh, küllaltki uhked ja rahul eelmise aasta olukorraga. seda nii eh, kulukohustuste kui maksete osas me jõudsime üheksakümne üheksa koma üheksa protsendini eelarvest ja reaalsuses selles osas, mis puudutab eh, maksete aktsiasigneeringuid, siis me tegelikult läksime isegi kaugemale sellest ja püüan nüüd seda selgitada meil oli äh, kogusumma maksete osas ja ma räägin siin tegelikult oma kolleegide terava, äh, kolleegi äh, terava pilgu all, Rocco Lombes Rigo, tahan teda ka tutvustada, mm, ta istub minu vasakul käel ja tema on siis meie mm, finantsjuht meie üksuses, nii et kogu maksed ulatusid kahekümne kuue koma seitsme miljardi euroni ja sellest kaks, kahekümne kuuest koma seitsmest miljardist eurost kaheksateist koma kolm miljardit puudutasid äh, regionaalarengu ähm, fondi ning seitse koma üks miljardit siis ühtekuuluvusfondi. see teeb kokku siis äh, kakskümmend viis koma neli miljardit eurot nii et kakskümmend kuus koma seitse kokku, Regionaalarengu ja Ühtekuuluvusfondi juurde kokku kakskümmend viis koma neli miljardit, väiksemad summad puudutavad veel Solidaarsusfondi, EPA-t, ISPA-t, katseprojekte ning ettevalmistavaid tegevusi. nüüd äh, vaadakem lähemalt seda kahtekümmend viit koma nelja äh, miljardit eurot Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi osas see kakskümmend viis koma neli miljardit eurot on tegelikult suurem summa, kui meil oli esialgu ette nähtud, see on tegelikult siis eelarve planeeringust sada viis protsenti ja meil oli võimalik see välja maksta, seal oli võimalik üle tuua vahendeid Sotsiaalfondist Regionaalarengu Fondi ja tänu sellele saime siis kulutada ka kokku kakskümmend viis koma neli miljardit eurot. selle summa juures on oluline see või huvitav see, et seitse miljardit pärineb tegelikult perioodist kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus ja kaheksateist koma neli miljardit on siis seotud ka perioodiga kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ehk siis uue finantsraamistiku perioodiga vaadakem nüüd äh, võib-olla lähemalt äh, seda kaht-, kaheksateist koma nelja miljardit. kaheksateist koma neli miljardit kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, umbes üheksa miljardit äh, sellest olid ettemaksed või avansilised maksed, teile võib-olla meeldub, et taastamiskava mm, raames kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus otsustasime me ette näha kuus koma kakskümmend viis miljardit lisavahendeid kõigi mm, struktuuri- või tõukefondide jaoks aastaks kaks tuhat üheksa ja kahe tuhande üheksandal aastal oli meil siis kokku kogu tõukefondide ning ühtekuuluvusfondi jaoks eh, üksteist koma kakskümmend viis miljardit eurot ja sellest Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi summa oli siis umbes üheksa miljardit eurot. nii et ma tulen siis selle juurde tagasi, et eelmisel aastal oli meil juba üheksa koma neli miljardit eurot eh, nii-öelda uusi äh, värskeid makseid, vahepealseid makseid, mille kohta me saime siis äh, nõuded liikmesriikidelt ja mida me suutsime äh, maksta. see on siis äh, esimene märk sellest, et programmid, kahe, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodi programmid on tõesti startinud kohtadel. ja see on äh, veelgi selgem siis, kui me vaatame vahendeid ja nõudeid, mis jõudsid meieni eelmise aasta lõpus ja mida me tegelikult ei suutnud välja maksta, kuna äh, perioodid olid liiga lühikesed ja mis me siis maksime välja käesoleva aasta alguses, see on umbes kuus koma kaks miljardit eurot. nii et eh, eelmisel aastal oli meil see üheksa miljardit avansilisi makseid, üheksa koma nelja, mis eh, siis taotleti ja maksti eelmisel aastal ja veel kuus koma kaks miljardit eurot, mis, mille kohta nõuded saabusid eelmisel aastal, kuid eh, mis maksti käesoleval aasta alguses. nüüd majanduslikus mõttes on nende numbrite taga oluline see, et see tõesti tundub näitavat, et paljudes piirkondades tõesti koha peal rakendamistegevus eh, on uue perioodi kavade osas al-, al-, alguse saanud ja tahaksin öelda, esimees, et me tõesti suutsime täielikult äh, kinni pidada nendest lepingutest või nendest kokkulepetest, mis me taastamiskava osas kokku leppisime. sellel oli kaks osa, esimene oli see, et jah, me nii-öelda äh, likviidsuse tõstmiseks liikmesriikidele äh, teeme e-, varasemaid makseid, sealhulgas avansilisi makseid ja me siis äh, uurime ka, kas liikmesriigid on seda likviidsust kasutatud ning vastavalt äh, sellele infole, mis me suutsime liikmesriikidelt saada, on kahe tuhande üheksandal aastal vahendid leidnud kahel peamisel eesmärgil mm, äh, ra-, ra-, kasutamist leidnud, see on siis eelfinantseerimine ning teatud juhtudel kaasrahastamise tasakaalustamiseks just projekti esimestel aastatel. see puudutas siis seda üheksat miljardit eurot Ühtekuuluvus- ja Regionaalarengu Fondi jaoks. ja siis me näeme, et lisaks sellele on meil need vahemaksed ja nende kohta tuleb esitada nii-öelda arve, see peab olema kõik kontrolli all ja siis see nõue jõuab komisjonini siin oleme näinud seda ja mis on väga huvitav, Eh, praktikas. et see käivitus tõesti kahe tuhande üheksanda aasta eh, teisel perioodi, teisel poolel perioodi osas just kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, selgitus on siin väga lihtne ja ka väga formaalne. mis juhtus, oli see, et teile võib-olla meenub, et taastuskava raames me pikendasime eh, lõppmaksete tähtaegu äh, perioodiks kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus kuue kuu võrra kuni juuni lõpuni kaks tuhat üheksa ja mis siis juhtus, oli see, et suurem osa liikmesriike ja piirkondi kasutasid seda võimalust saada siis maksimumvahendid nendest summadest, mis perioodiks kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus olid ette nähtud, nii et nad suunasid kõik oma ressursid eelmise aasta e-, esimesel poolaastal just sellesse ning äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodi maksed jäid nii-öelda sahtlisse ootama ja kui juunikuu sai läbi, kaks tuhat, kaks tuhat kuus periood nii-öelda lõppes, siis kohe tõusis äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist perioodi äh, laekumine või nii-öelda taotluste laekumine et hakati just tegelema selle perioodiga ja ülejäänud aasta jooksul äh, suunati pingutused just sinna, et äh, äh, siis kontrollida need maksed ja, ja, ja nõuded ja, ja saada need väljamaksed. see oli meie esimene kohustus suunata siis nii palju likviidsust kui võimalik liikmesriikidesse läbi avansiliste maksete ning teine osa kokkuleppest puudutas seda, et me püüame siis liikmesriikidega rääkida selleks, et neid veenda ja suunata tõesti rakendamisega algust tegema koha peal, seda kahel põhjusel, esiteks seetõttu, et äh, aeg on juba edasi liikunud, me oleme natuke hilinenud ja tegelikult äh, võib-olla oleme äh, meie arvates normaalse olukorraga võrreldes hiljenud aasta võrra ning teine olulisem fakt oli majanduskriis ning asjaolu, et me tõesti soovisime näha kohapealseid meetmeid selleks, et esimeses etapis genereerida nõudlust ning samal ajal äh, näha investeeringuid reaalsuses, selliseid investeeringuid, mis meie arvates kujunevad tulevikus äh, vajalikuks, eh, need nutikad investeeringud, nagu me vahel neid nimetame. nii et eh, see leidis siis aset eh, suures joones kahe tuhande üheksanda aasta jooksul ja seda hoolimata ühest suurest tõkkest võib-olla, mis meil oli, või kahest tõkkest, ja üks neist oli see, mm, et meil oli ju majanduskriis ja mitmetes liikmesriikides on see kaasa toonud suured eelarvelised probleemid ning seetõttu ka probleemid kaasfinantseerimisvahendite leidmisega. just ühtekuuluvuspoliitika kulutuste osas. ma pean ütlema, et suurem osa liikmesriike on omaks võtnud lähenemise, kus nad on öelnud, et me säästame nii palju kui võimalik, kuid viimane asi, mille pealt me hakkame kokku hoidma, on just siis struktuursed äh, kulutused ühtekuuluvuspoliitika osas. Äh, see oli väga paljude riikide jaoks oluline ning see loomulikult on aidanud meil rahasid liikuma panna, kuid meil on mõned liikmesriigid, äh, millest on jäänud mulje, et kriis on väga jõuliselt mõjutanud nende võimekust riiklikul tasandil kaasfinantseerida meie projekte ja lisaks peame me ütlema, et viimase aasta jooksul paljud liikmesriigid said kasutada avansilisi makseid selleks, et äh, katta siis riiklikku kaasfinantseeringut. ning teine, just vastupidine tõke oli see, kus siis riiklikud äh, tsükliga, majandustsükliga kokku mitte mm, langevad äh, kavad tõid kaasa olukorra, kus need kes pidid kohapeal investeeringuid tegema, seisid silmitsi kahe üksteisega võistleva rahastamise allikaga, üks oli siis see riiklik kava ja teine oli äh, <clears throat> struktuurifond. ja kui te olete linnapea või koha, mm, kohaliku omavalitsuse juht ja teil on kaks võimalust, siis te mm, loomulikult valite lihtsama rakendamise mõttes, selle, mida saab kiiremini äh, rakendada ning teine kriteerium, mida te vaatate, et kust on raha kättesaadav pikemaks perioodiks, kust lühemaks. ja tegelikult mõlemad argumendid seoses riiklike tsükliga mitte äh, kokkulangevate kavadega kallutasid Kalgausi riiklike kavade kasuks. nii et me oleme tihti koha peal näinud sellist kõhklemist, et kas me ei võiks oodata Euroopa Liidu vahendite kulutamisega ja kõigepealt kulutada neid vahendeid, mis on riiklikul tasemel meie käsutuses, hoolimata nendest tõketest, mis lõpus tegelikult kujunesid väikesteks tähtsusetuteks teguriteks, siis ma usun, et üldine tulemus vähemalt sel määral, kui see peegeldub järgmise aasta kulutustes, näeb välja väga hea. ja kaks viimast märkust millel tahaksin peatuda, see puudutab tulevikku. kahe tuhande kümnendal aastal põhimõtteliselt lõpevad kõik need riiklikud majandustsükliga mitte kokkulangevad kavad ja see tähendab seda, et aastast kaks tuhat üksteist ei ole meil põhjust oodata eriti palju riiklikke vahendeid äh, puuduolevate vahendite katteks. seetõttu on alates aastast kaks tuhat üksteist väga oluline, et niivõrd kui võimalik, ühenduse tõukefondid paljudes riikides tagaksid selle, et toimub miinimumtasemel vähemalt investeeringute tegemine jätkuvalt koha peal. me näeme seda oma ülesandena ja töötame selle kallal sel aastal, et siis tõesti tagada, et järgmisel aastal on meil veelgi kõrgem kulutuste määr investeeringuteks koha peal just tõukefondide kaudu ja peale esimest arutelude vooru liikmesriikidega kolleegidega korraldavates asutustes on meile jäänud mulje, et see on võimalik. ja kui ma nüüd olen väga optimistlik, nagu on alati põhjust olla aasta alguses, siis ma näeksin, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me tõstaksime oma kulutusi jälle kord kakskümmend viis kuni kolmkümmend protsenti. kui meil see õnnestub, siis on meil tõesti võimalik reaalset mõju avaldada ja me töötame just selles joones, et aidata niivõrd kui võimalik liikmesriike ning piirkondi käivitada oma projekte, eriti oma suuri projekte, ja siinkohal pean ütlema, et viimaste andmete kohaselt, mis meie käsutuses on, oleksin täna optimistlikum, kui ma võib-olla oleksin olnud neli kuni viis kuud tagasi ma näen seda, et kõik need investeeringud, mis me perioodi alguses tegime, seda nii investeeringute ettevalmistamise mõttes kui ka kontrollisüsteemi paikapanekul, mis on siis toiminud algusest peale, siis nüüd on meil tõesti võimalik neid vilju korjata neist pingutustest nii et meie mõte on selline, et järgmisel aastal peaksime ette nägema veelgi tugevama eelarve ja seda tõstma ka aastal kaks tuhat kaksteist ja me tõenäoliselt jõuame nii-öelda kõrgpunkti või kõrgaastasse ka eelarvetehnika osas aastal kaks tuhat kolmteist. ja siis peale aastat kaks tuhat kolmteist perioodi lõpuni see tase langeb. kui meil see õnnestub, siis me tegelikult näeksime midagi niisugust, mis koha peal toimib edasi just selles osas, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. ma pean ütlema, esimees, et mina isiklikult olen väga rahul, et meil on see võimalik näidata, et kuigi ühtekuuluvuspoliitika on pikaajaline struktuuripoliitika ja selleks peab ta ka jääma, on sellegipoolest olnud võimalik ühiste pingutuste kaudu komisjoni piirkondade ja liikmesriikide poolt kasutada seda, mida struktuuripoliitika vallas oli võimalik kasutada, et panna eriline rõhk just kriisiaastatel neile, nende vahendite kasutusele. nii et võtme mm, arvud veel kord, kogu äh, maksed kakskümmend kuus koma seitse miljardit, sellest äh, regionaalarengu fond ja äh, ühtekuuluvuspoliitika kakskümmend viis koma neli, millest kaheksateist koma neli miljardit perioodiks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja kaheksateist koma neljast üheksa miljardit, üheksa miljardit ettemakseid, üheksa koma neli miljardit äh, vahemakseid ja kuus koma kakskümmend viis miljardit äh, vahemakseid siis, mida on hakatud välja maksma käesoleva aasta alguses ja sellega kombineeritult siis äh, vahendite tõus aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist, mis kindlasti aitab kaasa majanduse arengule <clears throat> ja mis on vajalik selleks, kui me soovime tagada, et me jätkusuutlikus rütmis kulutame eelarvevahendeid ning kasutame tõesti kõike, mis on kättesaadav nii et ähm, see oli siis nii-öelda konteksti panduna, need suuremad numbrid ja üksikasjalikumad dokumendid hea meelega saadame kirjalikult liikmetele. suur tänu, härra peadirektor, selle huvitava ettekande ja nende numbrite esitamise eest. nüüd alustan diskussiooni ja palun, kõigepealt saab sõna proua Kreel. suur tänu. tõesti, need on rõõmu valmistavad äh, uudised selle aasta alguseks meile. mul on üks konkreetne küsimus, mis on mulle erilist huvi pakkuv. ja see puudutab elamumajandust, elamuehitust varem oli kolmeprotsendiline lävi siin vanade liikmesriikide jaoks. kas see raha on nõuete kohaselt ära kulutatud, eriti vanades liikmesriikides? piirkondades alati minu käest küsitakse, et tegemist on toreda projektiga kohaliku omavalitsuse jaoks, aga teisalt jälle ma kuulen räägitavat seda Saksamaal, et mitte ükski liidumaadest ei oma rakenduskava. mis siis toimub selles asjas, ma tahaksin tõesti kuulda teie seisukohta, missugune see tegelik olukord kohtadel on selle rahaga. meil on kolmsada viiskümmend miljardit äh, ühtekuuluvuspoliitika jaoks, seitsmeaastase perioodi jaoks, aga teie rääkisite siin viiekümnest miljardist, nii umbes ja kakskümmend kuus miljardit kulutasime kaks tuhat üheksa, siis minul matemaatika ei klapi siin. suur tänu! suur tänu! suur tänu! kõigepealt ähm, e-, elamuehitusest need on tegelikult põhiliselt äh, energiasäästlikkuse küsimused ja ära kasutatud siiamaani on tõesti suhteliselt vähe, me oleme sellest nelja protsendi piirist, mis on sisse seatud, äh, väga palju allpool. diskussioonid on olnud palju elavamad uutes liikmesriikides, kuid ka mõnedes ähm, vanades liikmesriikides, nagu näiteks Prantsusmaal, kuid väga piiratult muudatusi on tehtud programmides senini, kuid nüüd paljud liikmesriigid ja ka piirkonnad töötavad programmi muudatuste kallal, ootame, et need varsti jõuavad, kuid ma ei ole kindel, kas väga kiiresti me nelja protsendi piirini jõuame, mille me oleme ette näinud. ja kuna taotlused on olnud väga kiireloomulised kui me oleme e, saanud e, oma seisukohti konsolideerida selles küsimuses, siis loomulikult e, me alustame ka omalt poolt väikese järelpärimisi liikmesriikides, et saada teada, mis on tegelikult toimunud. Mm, et nad ei ole kasutanud ära neid vahendeid, kuni, kuigi need on tehtud kättesaadavaks aga siiamaani on olnud nii, et need meetmed, mis uutes liikmesriikides on võetud, on peamiselt piirdunud huvi ja Äh, aruteludega äh, liik-, vanades liikmesriikides on seda veel vähem olnud ja tegelikku tegevust hoopiski palju vähem. nüüd see viiesaja viiekümne miljardi kohta, aga kui ma rääkisin sellest kahe koma kuuest, koma seitsmest miljardist, see puudutas siis äh, Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kokku, aga kui me räägime sellest suuremast numbrist, siis on Sotsiaalfond ka hõlmatud. aga me oleme tegelikult jäänud praktiliselt aasta hiljaks oma asjadega, nii et üks kakskümmend üheksa, ümmarguselt kolmkümmend protsenti on praegu ära kulutatud kokku öö, uue perioodi rahast, see on väga vähe, nõnda et isegi eelarvelistel põhjustel, aga samas ja samavõrd tähtsatel majanduslikel põhjustel Äh, me võime öelda, et tõesti, me peame nüüd, saame nüüd möönda, et see hoog, mis on sisse saadud, nüüd jätkub. Äh, tõesti, ma võiksin seda võrrelda nagu ühe suure reaktiivlennuki stardiga, mis alguses väga aeglaselt ja raskelt õhku ennast rebib, aga pärast on päris meeldiv lennata. loodame, et nõnda saab olema ka meiega aga mis minule pisut muret teeb, äh, asi, mida ma olen näinud siin arenevat ja ma ei ole seda praegu maininud veel, aga see on tulnud välja liikmesriikidega diskussioonidest, tõsi, on liikmesriigid väga huvitatud mm, ja kui ma räägin liikmesriikidest, siis ma pean loomulikult silmas regioone ka, nad kõik on huvitatud meie rahade kasutamisest. aga meil on siin üks raske probleem ja me peame mõtlema välja üheskoos kolleegidega ja ka teiega, mida on võimalik selle ra-, äh, lahendamiseks ära teha, see on nimelt see lisanduvuse probleem, sest paljud riigid, näen ma ette praegu, äh, neil on väga vähe eelarvetes oma raha võimalik äh, kasutada. Nad muidugi kasutavad selle raha äh, ära ühiste, ühtekuuluvusprojekt, eesmärgide rakendamiseks. aga see, mida nad peaksid veel täiendavalt tegema, selles osas paistab, et äh, paljudel riikidel saab olema probleeme just selle täiendava osaga kriisi tõttu. ja see ongi see asi, mis praegu võib-olla ei ole veel nii teravalt esile tulnud, aga me peame selle üle tõesti mõtlema ja ettevalmistusi tegema, sest me võime jõuda sellisesse äh, olukorda perioodi lõpus, kui me vaatame äh,, kuidas on seda lisanduvuse kriteeriumi täidetud nii et meil on väga head eelarvelised põhjused edasi liikuda, aga teisalt on meil ka väga head majanduslikud põhjused äh, selleks, et tagada investeeringute toimimine. suur tänu selle detailse vastuse eest. nüüd härra Kotmanis. suur tänu. härra Aaner. Äh, ma olen töötanud, töötan ka eelarvekomisjonis ja me valmistasime ette seal küsimusi ning ma arvan, et need küsimused saadetakse teile ka siit. ja olukord tegelikult ei ole nii hea, kui te ütlesite. mul on kolm küsimust ning mul oleks äh, isegi kui te täna ei oska vastata, äh, võiksite selle kirjalikult teha. kõigepealt te rääkisite aastast kaks tuhat, kaks tuhat kuus, vana finantsperspektiiv nagu te ütlesitegi ja seda pikendati kahe fondi osas, Regionaalse Arengufondi ja Ühtekuuluvusfondi osas eelmise aasta juunikuuni ja tähtaeg dokumentide esitamiseks, äh, rahade väljamaksmiseks oli siis pikendatud, aga minu arvutused näitavad, äh, ma vaatasin seda kõikide liik-, riikide kohta ja need andmed näitasid, et kahjuks umbes üks koma üheksa protsenti rahast jäi kasutamata mis teeb neli koma viis, neli koma kuus miljardit. kui riigid ei ole juuni lõpuks dokumente esitanud, eelmise aasta juuni lõpuks, siis ei ole enam võimalik tagasimakseid teha. ja küsimus on ju väga tõsine. raha nähti eelarves ette, aga ei kasutatud ära. ei ole võimalik seda raha teistesse fondidesse nihutada ja küsimus on siin selles, esiteks, mida selle rahaga siis nüüd teha? Äh, küsisin ka volinikukandidaadilt Levandovskilt sedasama, sest kõik, kas seda raha kasutatakse mingite muude äh, eesmärkide jaoks, solidaarsusfondide, fondi või mingi muu jaoks äh, või pannakse lihtsalt kõrvale. mis selle saat-, selle raha saatus on? sest kahjuks praeguses finantsperspektiivis ei ole ju olukord üldsegi parem. teine küsimus. Teie ütlesite, et on väga hea plaan teil kahe tuhande kümnendaks, kahe tuhande üheksandaks aastaks olnud. aga vaadake, kui te vaatate arve, selle aasta jaanuariks kõikide fondide maksed, kõik koondmaksed, mida komisjon on välja maksnud kõikide riikide jaoks, täitmine kolmkümmend üks protsenti, see on siis maksete määr ja ülejäänud alla selle. ja halvimad riigid on isegi kolmsada protsenti äh, halvemas olukorras kui parimad riigid. nii et täitmise mõttes on vahe tohutu suur. kui võtta Regionaalarengufond, fond, siis me näeme, et täitmine on kakskümmend üheksa protsenti maksete määrast, aga erinevus heade ja pahade liikmesriikide vahel on veel nelisada protsenti. ja nelikümmend kaheksa protsenti riikidest on allapoole keskmisest täitmise tasemest ja kui võtame veel sotsiaalfondi, siis erinevus parima riigi vahel, kes on täitnud äh, tingimused äh, äh, ja kõige halvema vahel on nelisada kuuskümmend üheksa protsenti, see on peaaegu viis korda hullem. ja teie ütlesite, et, et probleem on siin kaasfinants-, finantseerimine, et need on eelarveprobleemid aga väga lihtne on vaadata need riigid läbi ja näha, et need riigid, kes ei ole täitnud tingimusi, neil ei ole probleeme eelarvetega, neil ei ole niisuguseid defitsiite. Neil on, tähendab, mingid teised põhjused, miks ei ole täidetud eelarvet. ja seda asja peab hakkama analüüsima ja tuleb võtta tarvitusele meetmeid, muidu juhtub sama olukord nagu kaks tuhat kuus, kaks tuhat, kaks tuhat kuuenda perspektiiviga. nii kui periood saab läbi ja raha ei kasutata ära, ja see formaalselt tuleks liikmesriikidele tagasi maksta või kasutada muudeks eesmär-, e-, eesmärkideks, aga see asi pole ka hea, sest tegemist on ju siin väga olulise instrumendiga, see on struktureeritud instrument, kõik teavad ka finantseerimisest, eelfinantseerimisest, avansilistest maksetest ja kui me nüüd selle raha kõik võtame ja ära kulutame teiste kulude jaoks, olgu globaliseerimisfondi või mille jaoks, siis ei saa, ei ole ju see raha süstemaatiline kasutamine. ning mu viimane küsimus puudutab käesolevat aastat. see ei ole üldsegi eelarvega ja riigiga seotud tegelikult. Te ütlesite, et teie olete teinud väga hea plaani. aga kui te vaatate numbreid vahemaksete kohta, siis on näha, et teil õnnestus välja maksta kahekümne seitsme päeva jooksul esimesest novembrist kuni esimese detsembrini viiskümmend viis protsenti rahast et suurendada ühtekuuluvusfondi eh, kuluvusi veel kolmkümmend seitse protsenti sotsiaalfondi jaoks, tähendab see seda, et ju tohutult suuri summasid, mida komisjon on välja maksnud kahekümne seitsme päevaga, küsimus on tõesti väga tõsine. või te olete tõepoolest korjanud liikmesriikidelt dokumendid kokku ja oodanud siis, kuni kõik dokumendid on valmis, analüüsitud ja alles siis raha välja makstud, siis on olukord parem. aga kui liikmesriigid korjasid need paberid kodus kokku, ja esitasid need aasta lõpul seal, et täita eh, eelarve, et eelarveaasta lõpetada ja teil tuleb see raha välja maksta, sest et muidu teil ei õnnestu seda plaani üldsegi täita, mida te ütlesite, siis tekib väga tõsine küsimus kvaliteedist, eh, küsimus auditeerimisest ja rahamaksete distsipliinist ning ma oleksin väga rahul sellega, et isegi kui te täna vastata mulle ei saa, esitaksite mulle kirjalise vast-, kirjaliku vastu-, vastuse. ja samad küsimused me saatsime ka eelarve peadirektoraati. suur tänu! suur tänu, härra Aaner, vastus. peadirektor, suur tänu nende küsimuste eest alustan kõige viimasest, sellepärast et sealt ma arvan, et ma saan kohe see vastuse teile anda. tegelikult liikmesriigid maksavad need arved, mida nad on saanud, teevad oma kontrollid ära ja maksavad need arved äh,, makse äh, korraldusasutuse tasandil. siis nad korjavad kõik need nõuded kokku, mis tulevad korraldusasutustelt, need vaadatakse siis läbi, läbi audit, auditeerimisasutuste poolt, mis liikmesriikidel olemas on. ja kui see kontroll on läbi tehtud, siis liikmesriigid saadavad üldiselt meile terve rea mak-, akseid, mis on kokku pandud, mida, mis siis vaadatakse meie pool uuesti üle ja te räägite siin sellest kahekümne seitsmest päevast, nonde kahekümne seitsme päeva jooksul me oleme ära äh, kontrollinud kõik need mm, maksed, tegime esmase kontrolli, me ei näinud mingeid probleeme ja maksed, mis äh, tekitasid potentsiaalseid probleeme või kus meil oli lisaküsimusi, mis meil oli, kus me selgitusi vajasime, siis neid makseid me ei maksnud välja kahe tuhande üheksandal aastal, vaid lükkasime edasi käesolevasse aastasse ning neid asju praegu just uuritakse liikmesriikidega selleks, et olla kindel, et kui me need rahad tagasi maksame, siis vähemasti mm, dokumentide kontrolli alusel me teame, e, saame olla kindlad, et asi on korras, aga muidugi hiljem järgnevad veel täiendavad kontrollid, mida me koha peal oma audiitoritega läbi viime. ja tõsi ta on, kui meil on täitmismäär umbes kolmkümmend protsenti keskmiselt, siis see ei ole üldse asi, mille üle ma uhke olen. me jäime ühe aastaga hiljaks, me peaksime olema palju kaugemal kui see kolmkümmend protsenti praegu, mis tähendab seda, et järgmise paari aasta jooksul tuleb meil öö, võtta kõik jõupingutused omalt poolt selleks, et järele jõuda. ning üks osa nendest jõupingutustest on ka loomulikult see, et meie omalt poolt vaatame väga hoolikalt äh, just nende liikmesriikide ja piirkondade järele, kus need täitmise määrad on väga madalad, nõnda nagu te mainisite. ja on tõesti terve rida juhtumeid, kus me oleme kontakti võtnud juba liikmesriikidega, kuna me nägime kahe tuhande üheksandal aastal, et asjad venisid nendes riikides ning vahetevahel on tegemist vaid institutsionaalsete probleemidega, mm, mis on kahjuks sedalaadi nagu valitsuse vahetused, uued ametnikud pannakse paika või uued ministrid, uued äh, riigisekretärid, peadirektorid pannakse paika ja kulub lihtsalt mingisugune aeg, mõned kuud lähevad kaotsi selle tõttu, aga muidugi tegemist ei ole ainsa põhjusega, nii me peame vaatama iga juhtumit konkreetselt leidma, mis see probleem on, miks on nii vähe välja, miks on nii mm, väikese täitmise määr ja kuidas oleks võimalik ka nendes riikides seda täitmise määra parandada, kes praegu on maha jäänud. ning mõnel juhul võib see tekitada ka rohkemaid küsimusi, mis ei puuduta ainult äh, halduslikke küsimusi, vaid ka poliitilisi küsimusi, milleks meil peab olema julgust neid tõstatada. nüüd see üks koma üheksa protsenti, mis jäi järele kahe tuhandendast, kahe tuhande kuuendast perioodist, ma vaatan oma kolleegi poole siia, mis sellest rahast sai, kas see pandi lihtsalt kõrvale, hoiti alles? Yes. jah, see mm, periood, eelmine periood, vastavalt määrusele komisjon võib üheksakümmend viis protsenti välja maksta, see on see tipp, mida me maksta saame, üheksakümmend viis protsenti. praktiliselt tähendab see seda, et kõikide programmide puhul, mis äh, on kokku lepitud, äh, see üheksakümmend viis protsenti on siis ära külmutatud, kuni kõik dokumendid saame ja kui komisjon on need lõplikud dokumendid ära analüüsinud, lõpparuanded ära analüüsinud, siis ja siis, ja saadud ka viima-, lõppmaksetaotluse, siis need rahad vabastatakse, aga siiamaani on ta siis äh, külmutatud ja seda raha kasutatakse ainult siis ja makstakse välja siis, kui me oleme programmi lõpudokumendid kätte saanud ning kui komisjon on ära nad hinnanud ja kontrollinud, et arvud on õiged. olukord on normaalne, ka varasemate perioodide puhul on seda juhtunud ja need summad makstakse välja alles pärast seda, kui lõpetamise dokumendid on kätte saadud tahaksin öelda selles kontekstis ka seda, et me oleme juba saanud mõned äh, dokumendid liikmesriikidelt programmide lõpetamise kohta äh, eelmisel aastal ka ja need summad on ka välja makstud liikmesriikidele. ja tõesti, selline olukord on täiesti normaalne ja see järelejäänud äh, raha antakse välja just siis, kui programmid on nõuetekohaselt lõpetatud asi on väga tõsine, ma ei räägi siin üheksakümne viiest protsendist ja sellest et, et viis protsenti makstakse komisjonile, komisjoni poolt välja siis, kui lõppraportid saadetakse. see on minu jaoks kõik selge, aga kui te vaatate, vaatate Sotsiaalfondi täitmist ja Regionaalarengu Fondi täitmist, selle aasta esimese jaanuari seisuga te nä-, võis näha, et pool aastat pärast öö, äh, viimast tähtaega ei ole täitmine üheksakümmend viis protsenti, ta on üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm protsenti ja nende kahe summa kahe protsendi äh, vahe on kolm protsenti ja mina küll ei saa aru, kuidas oleks võimalik see kolm protsenti veel ära täita. sest kui nad ei olnud valmis esitama dokumenti eelmise aasta juunikuu lõpuks, siis toda raha ei saanud ju nii kergesti kõrvale panna. ma ei räägi üheksakümne viiest protsendist, see on täitsa selge mulle kuusteist miljardit oli see kasutamata summa eelmise aasta lõpus on täiesti selge, et tollest kuueteistkümnest miljardist viis protsenti makstakse välja, aga viis protsenti makstakse välja, aga NOT2 fondi, mille puhul on asjad suletud, sinna jäi ikka raha üle ja minu arvestuste kohaselt on see umbes neli miljardit ja see küll pole hea ja seda ei ole võimalik välja maksta, sellepärast et täitmismäär ei olnud üheksakümmend viis protsenti siis, kui tähtaeg langes. seda ma tahtsin teada katsume seda asja nüüd siis selgitada. üheksakümmend viis protsenti, see on kõik teil selge, jah? selle me maksame kuni üheksakümmend viis protsenti välja, viis protsenti jätame lõpetamiseks ja kui, kui lõpetamine on toimunud siis, siis viis protsenti antakse ka ära. aga kui pärast seda jääb ikka veel raha üle, mis ei ole ära kulutatud, see raha läheb kaotsi või säästetakse seda raha igal juhul ei ole võimalik uuesti kasutada või uuesti panna uutesse programmidesse. nüüd tuleb vaadata, kas või õieti teisalt me peame vaatama, kas on investeeringuprogramme, mis kestavad pikemalt kui seitse aastat. vältimatult, arvan ma, jõutakse olukorra juurde, kus on alati projekte, mis ei eh, toimi, alati projekte, mis lähevad lörri ja kui me jõuame üheksakümne üheksa protsendini täitmisest, täitmise kohta, siis mina isiklikult ei arvaks, et see asi nõnda paha on. aga loomulikult me anname teile kirjaliku vastuse nende küsimuste kohta ja kordan, teil on täiesti õigus, et meie peame tegema kõik selleks, et hoolitseda selle eest, et uuel perioodil kaks tuhat seitse kuni kolmteist kulutataks raha nii hästi kui võimalik, niivõrd, kui mul see on võimalik saavutada. ja meie oleme praegu selle perioodi alguses ning kui me leiame probleeme, siis need tuleb loomulikult kohe ka ära lahendada, asi on täiesti selge. suur tänu, proua Schröderile sõna. Ähm, suur tänu. tere tulemast meie komisjoni tõesti on väga tähtis, et te käite regulaarselt ka meie juures rääkimas sellest, mismoodi asjad arenevad, äh, eriti kuna asjad arenevad intensiivsemalt edasi. minu küsimused nüüd, esiteks rakendamine ja nagu eelmise, nagu te just vastasitegi, kui me tegeleme niisuguste suurte rahasummadega ja nii suurte rahavoogudega, siis kust, kuhu jääb kvaliteedikontroll? see on väga-väga oluline, eriti just selles osas, et valvataks ka keskkonnaseadusandluse täitmise üle, et investeeringud oleksid jätkusuutlikud ning aitaksid kaasa piirkondade arengule ja mitte, et ei juhtuks nõnda, et firma saab raha ja siis kaob ära viie aasta pärast. sellepärast ja, ja siis kogu see asi läheb lööri, niisuguseid asju on juhtunud. missugused kontrollimehhanismid on teil paigas selleks, et niisugust asja ei juhtuks? kui teate, et projekt näiteks ei vasta jätkusuutlikkuse kriteeriumile, siis mida te teete? küsimus ja teine küsimus on tulevikust. Hispaania eesistuja rääkis meie ees ka ning teatas, et on tehtud, kokku pandud kõrgetasemeline töörühm Ühtekuuluvusfondi poliitika tuleviku kohta. kas te võiksite meile rääkida sellest, missugune oli see kohtumine ja missugused olid tulemused? suur tänu, kõigepealt kvaliteedikontrollist meil on kolme sorti kontrolli, mis tehakse koheselt ja siis terve rida kontrollimisi, mis kestavad kauem. otsekohe peab äh, korraldusasutus, õieti ma peaksin äh, ütlema ühe asja enne, jagatud juhtimise süsteemis me peame äh, tegema vahet kahte sorti toodete vahel, nõndanimetatud projektide vahelt. normaalsed projekt, projektid, mis, mille summad on kakskümmend viis kuni viiskümmend miljonit ja siis suuremad projektid. mis puudutab suuremaid projekte, neid kuulsaid suuremaid projekte, kui need esitatakse komisjonile, siis komisjon analüüsib neid komisjoni teenistused analüüsivad neid nõuetele vastavuse osas, keskkonnanõuete vastavuse osas, riigihangete nõuetele vastavuse osas. teised projektid valitakse aga korraldusasutuste vastutusel koos ka seirekomiteedega, mis eksisteerivad liikmesriikides ja piirkondades ning nende projektide puhul me tugineme kontrollile, mida korraldusasutus on projektide suhtes ette võtnud ning auditeeriv asutus, enne kui ta saadab taotlused Euroopa Liitu, peab samuti oma kontrolli läbi viima ja kontrollima korraldusasutuse poolt tehtud tööd ning ja nüüd me hakkame edaspidi saama ka sõltumatult audiitorilt sõltumatuid audiitoraruandeid liikmesriikides, kes peavad neid projekte auditeerima. ja see on see, mis üldjuhul peab olema tehtud, enne kui me makse üle otsuse teeme ning pärast on meil siis järelkontrollid, mida me ise läbi viime ja ka kontrollikoja kontrollid ning nendel juhtudel muidugi me vaatame nõuetele vastavust, aga mida me nii väga täpselt ei kontrolli, on see, missugune on selle projekti äh, tulemuslikkus mm, koha peal ja siis saangi kohe rääkida teile edasi sellest kõrgetasemelise töörühma kohtumisest, eile see toimuski, nii nagu te ütlesite, ning igal juhul hakkame teile andma ka või Katariina Matanova, kes on selle rühma äh, eesistuja, tuleb ja räägib teile sellest. eile oli meil kaks osa sellest kohtumisest. esimeses osas me arutasime asju üldisemas plaanis, äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend agendat nimelt, äh, mida president Barroso esitanud on mis on esitatud ka liikmesriikide kolleegidele nüüd siis ja arutasime seda, kui kuivõrd õnnestub meil hoolitseda selle eest, et see äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevane raamistik on ka selle eesmärgiga kooskõlas, kui suur on meie mänguruum siin, kui palju me peame jätma riikidele ja piirkondadele mänguruumi selleks, et nad saaksid äh, Mm, täita mitte ainult neid ühiseid eesmärke, vaid ka spetsiifilisi kohalikke eesmärke ja probleeme lahendada. nii et paindlikkus on siin küsimuse all olnud, mida me arutasime. konkreet, konkreetseid äh, järeldusi veel ei tehtud, ainult asja arutati ning siis oli meil eile ka ettekanne äh, tööhõive ja põllumajanduse peadirektoraatide kolleeg, kolleegidelt kes esitasid oma nägemuse nende poliitikavaldkondade edasisest arengust, mis meie arvates on tihedalt seotud meie poliitikavaldkonnaga, regionaalpoliitikaga nimelt. ja jällegi olid ettekanded suhteliselt üldisemat laadi ning loomulikult peame just selles valdkonnas detailsemalt asja arutama oma kolleegidega selleks, et paremini aru saada, mida nemad silmas peavad ning pärastlõunal, eile õhtu, eile pärastlõunal oli meil arutelu liikmesriigi kolleeg, riikide kolleegidega selles osas, kuidas on võimalik äh, paremini tulemuslikkust hinnata, oma poliitika tulemuslikkust hinnata ka juba perioodi Mm, jooksul, mitte ainult, et meil ei oleks need järelkontrollid aastaid hiljem, vaid et kuidas me saaksime tagada selle, mm, et need projektid oleksid kvaliteetsed, nii nagu teie seda nimetasite, mida need projektid annavad majandusarengule, keskkonnakaitsele, keskkonnaagiile vastavus, kas nad on keskkonnaagiga vastavuses Need on need küsimused, mida me eile põhjalikult arutasime ning see jääb meie jaoks ka edaspidiseks äh, väga oluliseks küsimuseks kogu selles täitmise mehhanismis, see jääb põhiküsimuseks, kuidas nimelt tagada, et need projektid, mis kohapeal ellu viiakse ning eriti just need projektid, mille üle meil otsest kontrolli või teadmisi ei ole, mitte nimelt siis need suuremad projektid, vaid just need väiksemad projektid, et ka kuidas me saame teada, et see, mis tegelikult toimub, on ka rahuldav. just seda peame arutama. mõtteid siin on, mis on välja tulnud nendest aruteludest. ma tahaksin neid oma kolleegide peal ka järele proovida, aga kui lubate, siis ehk tuleksin selle teema juurde hiljem tagasi sellepärast, et hindamise kohta on teil juba olnud koosolek, aga see tegelik küsimus, mida me peame enestelt küsima, on see, kuidas me saaksime selle perioodi jooksul juba tagada seda, et rakendamise kvaliteet on hea. praegusel hetkel me hindame pärast, see tähendab, et saame alles hiljem ütelda, et oli hea või oli halb, aga, ja saame sellest siis õppida, aga mida on võimalik teha perioodi kestel, see on just selline asi, mida, mille kallal me peame jätkuvalt töötama suur tänu! suur tänu ja härra Albrecht saab sõna. Uh, uh, suur tänu! mul on kaks märkust ja kaks küsimust. esimene märkus puudutab Konstantin Klonini küsimust. selge on see, et kõik me, neist, kes me oleme seotud eh, regioonidega, teame, kui problemaatiline on energia efektiivsus küsimus. kui äh, me järgmise perioodi jooksul reegleid muudame ja rakendame väga rangeid reegleid. see, ärge siis, eh, raha on juba lubatud, keegi pole piisavalt vapper selleks, et eh, midagi muutma hakata, sest see raha tuleks kellegi teise käest ära võtta. see on viimane perioodi osa. ja erinevad osapooled eh, ootavad raha ja see puudutab ka selliseid olulisi küsimusi nagu energiaefektiivsus, mis on oluliselt keskkonna jaoks, kust me saaks lisaraha energiaefektiivsuse tõhustamise jaoks. see oleks kõigile ju väga tähtis. praegusel hetkel poliitiliselt hakata programme muutma on väga keeruline. me teame seda, sest me küsime inimestel koha peal, kellelt oleks võimalik raha võtta. nii et see on meie jaoks õppetund, mis puudutab nüüd tulevasi operatiivprogramme kas äh, peaksime olema avatumad, paindlikumad? võib-olla audiitorid mhm. rakend- äh, ja mis puudutab ühist haldust, siis probleem on selles, et liikmesriigid ei kuluta seda raha ära. võib-olla see oleks küsimus, millega komisjon peaks tegema, võib-olla peaks äh, mõtlema selle peale, millist rolli komisjon mängib. Nad kas on kontrollijad või peaks komisjon tegelema, tegutsema koha peal ja olema aktiivsemad koha peal, tal peaks olema võib-olla suuremad pädevused. kas tegu on Euroopa Liidu investeeringuga ja kedagi on võimalik süüdistada, kui raha ei kulutata, kui jätame asja liikmes, riikidele, siia nad ei kuluta seda raha, siis pole midagi teha. viis aastat tagasi me üritasime teha ettepanekut e, kasutada ära kasutamata raha. E, see lükati tagasi kõigi poolt, nõukogu poolt, isegi komisjoni poolt. nii et see taaskasutusmõte lükati täielikult tagasi. üks koma viis protsenti Äh, võrreldes äh, sellega, mis me minevikus oleme näinud, on tegelikult väga suure edusammuga tegu. varem oli seda, oli olukord palju hullem. ma arvan, et selle komisjoniga läheb teil järgmise viie aasta jooksul väga raskeks. palju parem oleks tuua meile konkreetseid andmeid, konkreetseid arve, sest meil ju need kõik veas ei ole. kaks küsimust, üks on üldisem te arvate, et finantskriis aitab meie regionaalpoliitikat või mitte? liikmesriigid kasutavad oma vahendeid. praegu kõik teavad, et see on võimalik kasutada mitte ainult Euroopa raha, vaid ka, ka riigi raha. tegu on uue olukorraga. ühtekuuluvuspoliitika tuleb üle vaadata finantskriisi kontekstis ja on olevad erinevaid võima-, on olemas erinevaid võimalusi. praegu pole tegu millegi juhuslikuga. peame kasutama neid võimalikke meetmeid, mis on olnud kasutusel liikmesriikidel, mis tähendab seda, et tegu on lihtsamini kättesaadava rahaga võrreldes Euroopa rahaga. ja teine küsimus puudutab eelarvet. kui meil on praegusel hetkel probleeme, siis me peame äh, Eh, vaatama, mis toimub aastatel üksteist, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist. meil on ilmselt tendents eh, eelarvet kokku tõmmata, mis tähendab seda, et meil ei ole vaja vähem raha ja meil on vähem raha ka ühtekuuluvuspoliitika jaoks. me peame mõtlema selle peale, et kui me arve koomale tõmbame, siis kuidas me saame ette planeerida ühtekuuluvuspoliitikat Thank you very much indeed, Mr Aaner. suur tänu ja härra Aaner, teie vastus. aitäh, ma alustan sellest, mis oli konkreetselt see küsimus ja on nüüd, mis puudutab eelarvet, siis seal on tegelikult kaks asja. kõigepealt äh, vaataksime kaks tuhat kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist eelarveid. seal on meie prognoos ja plaan ja see on äh, prognoos, mis sõltub meie tegevusest, on siis pidev eelarve kasv kuni siis nii-öelda kõrgpunkti jõudmiseni aastal kaks tuhat kolmteist, kuid loomulikult peame seda korraldama nii, et kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kui me sinna tippu jõuame, ei oleks me ületanud äh, finantsraamistiku poolt ette nähtud lage mis tähendab siis, et me peame tegema koostööd piirkondade ja liikmesriikidega tagamaks, et nemad teevad kõik pingutused, mis on vaja nüüd aastatel kaks tuhat kümme kuni üksteist, kindlustamaks, et kohapeal projektid käivituvad, et on nii-öelda see ootejärjekord ettevalmistatud projektidest, mis on valmis käivitamiseks ja et äh, aastal kaks tuhat kolmteist need kõik oleksid äh, töös. me räägime siin kahekümne viie, kolmekümne protsendilisest kasvust ja kasvust kuni äh, siis kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, tipust aastal kaks tuhat kolmteist, kuni siis on see N pluss üks ja N pluss kaks uute liikmesriikide puhul ja peale aastat kaks tuhat kolmteist tõenäoliselt tundub aeglustumine. kui me just ei jää sinna tippu püsima. see on siis näha. kuid äh, selle eelarve profiili saavutamiseks on vaja kohapealseid investeeringuid. see toob mind teise küsimuse juurde. kokkuvõttes äh, mul on niisugune mulje, et kriisi mõju võib ühtekuuluvuspoliitikale osutuda tegelikult positiivseks. mitte seetõttu, et ühtekuuluvuspoliitika oleks kriisivastane poliitika, vaid tegu on lihtsalt pikaajalise struktuuripoliitikaga ja ma arvan, et meil on võimalik tegelikult aruteludes näidata, et isegi kui on hetki, mil on äh, ootamatu kriis, siis selle poliitika raames on piisav paindlikkus selleks, et äh, rõhuasetust muuta, mitte poliitikat ennast, vaid rõhuasetusi, seda suutsime teha kahe tuhande üheksandal aastal ning teine asi, mis peale kahe tuhande kümnendat aastat muudab selle poliitika väga oluliseks, on lihtne asjaolu, et suurema osa liikmesriikide võimekus äh, eelarvest riiklikust eelarvest kulutusi teha, on järjest piiratum, seda raha enam ei ole lihtsalt. ja siin loomulikult äh, nähakse või tulevad välja selle seitsmeaastase perioodi plussid, et raha on olemas, on eraldatud ja see on suurele osale riikidele heaks aluseks, millele edasi ehitada ja see on loomulikult hea nendele riikidele ja riigid peavad seda tegema, et kaasfinantseerim-, äh, tähendab, tagama siis kaasfinantseerimise. ja kaasfinantseerimine või sealt kaudu on siis need olulised investeerimismotivaatorid. samuti äh, nii et liikmesriigid, need projektid, mis on suunatud tulevikku, on täiesti kooskõlas meie üldise eesmärgiga tõsta eh, konkurentsivõimet, eh, kohaneda kliimamuutustega, edendada seda, mida me nimetame roheliseks majanduseks. ja just eh, tulevastel aastatel liigubki rõhuasetus sinna ning meie kavatsuseks käesoleval aastal on tulla välja kahe teatisega, üks puudutab üht, jätkusuutlikkust ja ühtekuuluvuspoliitikat ja teine puudutab jällegi innovatsiooni, konkurentsivõimet ning äh, sidemeid äh, ühtekuuluvuspoliitikaga. seda samuti eesmärgil näidata häid praktikaid koha peal ja me näeme, et praegu järjest enam rida piirkondi ning riike muudavad oma kavu selles joones. eelmisel aastal me ütlesime paljudele riikidele ja piirkondadele, et ärge muutke oma rakenduskavu, kuna te kaotate veel äh, kuus kuud muutmise, äh, muutmisele, koha peal ähm, käivitage need programmid ja sel aastal hiljem äh, vaatame neid progra-, kavamuudatusi. ja nüüd me näeme tervet rida rakenduskavu, mm, mille puhul on meile esitatud äh, taotlused nende muutmiseks ja loomulikult me oleme avatud muudatustele, äh, sest kui nendega äh, kaasnevad õiged nihked energia kokkuhoidu, hoiuks, innovatsiooniks ja rohelise majanduse suunas. nii et äh, soovitused, mis me anname liikmesriikidele, piirkondadele, ongi just liikuda selles suunas. kuid jällegi ma pean ütlema, et me peame äh, tunnistama, et meil on need toredad eesmärgid, kuid äh, võivad olla ka konkreetsed eriprobleemid konkreetsetes piirkondades, millega tuleb tõesti tegeleda äh, ja millega mittetegelemisel on tagajärjed tõsised, nii et ka piirkondadel peab olema paindlikkus, kõik ei saa olla sada protsenti innovatsioon, sest äh, võib olla täiesti konkreetseid olulisi asju, millega tuleb äh, tegeleda ja seetõttu on teatud paindlikkus vaja ette näha, aga loomulikult see on tulevasele komisjonile arutluspunkt. suur tänu ja enne kui ma annan nüüd sõna härra Van Nistelrooile, tahaksin teile öelda, et minu nimekirjas on neli liiget, kes soovivad sõna, meil on aega poole üheteistkümneni, nii et püüdke teha nii lühidalt kui võimalik. härra Van Nistelrooy, palun. suur tänu, härra esimees. ma pean äh, kinni teie ettepanekust, mul on kaks küsimust. esimene, tegelikult üks on küsimus, teine soovitus, küsimus puudutab meie parlamendikomisjoni muret et äh, see kesk, äh, vahearuanne. see protsess, äh, hindamisprotsess toimib, toimub edasi ja meie arutelus me nägime, et tegu oli tegelikult sellise pseudovahearuandega see ei analüüsinud mitte midagi. Öeldi, et äh, on võimalik võtta, äh, võtta raha ühest valdkonnast ja panna see teise valdkonda. kuidas teie kavatsete selles protsessis äh, osaleda, see on poliitiline küsimus ning minu soovitus oleks, et äh, kuul-, võiks korraldada koos parlamendiga tõsiselt olulise kuulamise, arutaks ühtekuuluvuspoliitika arengut viimastel aastatel ning kombineeri seda eh, eh, kohtumisega, mis korraldame rahvusparlamentidega seoses ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga. nii et me ei, ei, korraldaks selle üheskoos nendega, kes rahvusparlamentidest tegelevad ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga. see aitaks meie mitmetasandilist lähenemist pisut koordineerida. palun, milline on teie arvamus sellest toimuvast protsessist? kas, kuidas tulevikus ebameeldivaid üllatusi ära hoida ning teiseks, kas te olete valmis seda kombineerida, kombineerima parlamendi tegevustega? Thank you very much. suur tänu ja härra Aaner, palun. Uh, uh, as far as the first point is mis puudutab seda esimest punkti, siis komisjoni sees arutelu käib tõest-, tõesti selle Euroopa kaks tuhat kakskümmend dokumendi üle ja me oleme pidanud konsultatsiooni prot-, protsessi, me oleme selles konsultatsioonis jõuliselt osalenud ja mul on hea meel öelda, et ähm, kõige olulisem rühm, kes osales äh, konsultatsioonides, olid regioonid ja regionaalsed äh, ühendused. ning peasekretäriadi kolleegid palusid siis abi meilt et tegeleda nende piirkondadest pärit konsultatsioonidokumentidega ja ma pean ütlema, et äh, sealt äh, piirkondadelt tuli välja väga selge seisukoht, mis esiteks rõhutas piirkondade rolli kui arengu äh, käivitajaid erinevates liikmesriikides ning samuti rõhutas ühtekuuluvuspoliitika väärtust niisuguse vahendina või millegina, mis on väga hea eesmärkide ülevõtmiseks, ka nende eesmärkide ülevõtmiseks, mis sisalduvad eh, kaks tuhat kakskümmend programmis ja nende ülevõtmiseks koha peal. hetkel eh, konsultatsiooni tulemusi pannakse kokku, panuseid on ju ka liikmesriikidelt, eh, ettevõtetelt, teistelt sidusrühmadelt ja ma usun, et peasekretäriaadi kolleegid on nüüd äh, koostamas seda sünteesi ja kokkuvõtet laekunud dokumentidest ja ma usun, et uus komisjon, kui ta ametisse saab, reageerib väga kiiresti, äh, see tähendab siis äh, märtsi algust ähm, Euroopa kaks tuhat kakskümmend dokumendiga, mis kindlasti kujuneb alusdokumendiks ka meie tööle ühtekuuluvuspoliitikaga või vähemalt viitedokumendiks. mis puudutab nüüd eelarve läbivaatamist ennast, siis ma pean ütlema, et äh, ma ootan endiselt dokumendi väljaandmist enne puhkusteperioodi suvel, kuid me peame ajaliselt vaatama ka, et järgmisel aastal me võime suhteliselt äh, kiiresti jõuda punkti, kus peale eelarve analüüsi peame me välja tulema konkreetsete ettepanekutega selles suhtes, mida me konkreetselt tahame teha oma poliitika raames. ja nii, nagu kuulamisel ütles minu tõenäoline volinik härra Haan, siis temal on oma seisukoht ühtekuuluvuspoliitika üldise struktuuri ja arhitektuuri kohta ja meie töötame omalt poolt vastavalt sellele nägemusele, teeme koostööd eelarve peadirektoraadi kolleegidega, valmistades ette järgmist äh, finantsraamistikku. ning teeme väga lähedast kol-, koostööd ka kolleegidega äh, nende haldus- ja valitsemisaspektide kallal dokumendis Euroopa kaks tuhat kakskümmend. Te teate, et meie seisukoht selles vallas on väga selge. selge on ka see, et lõpuks kujuneb sellest ettepanek, mis on või mis tuleb volinike kolleegiumilt ja tõenäoliselt eh, peame ka meie tegema muudatusi omal tasandil. Eh, paralleelselt jätkame me tööd piirkondade ja liikmesriikidega, eriti siis selles kõrgetasemelistes rühmas ja me kasutame siis äh, Brüsseli infrastruktuuri kontoreid selleks, et arutada konkreetseid küsimusi piirkondadega. minu ettepanek, härra esimees, aga ma arvan, et see on ka tulevase voliniku ettepanek, ta kindlasti mainib seda, kui ta räägib oma töökavast ja ma tahaksin, et teema tegelikult räägiks sellest lähemalt, kuid omalt poolt ütleksin, et äh, oleks väga hea kui meil õnnestuks olla pidevas lähedases kontaktis teiega, et ei oleks selline väike rühm inimesi, kes reaküsimuste osas teeb äh, tööd, vaid ähm, et teil oleks võimalik otsustada omalt poolt äh, kõigi osalusel. meie omalt poolt oleme loomulikult kättesaadavad selleks, et äh, anda välja tehnilist informatsiooni, ülevaateid sellest, mis meie oleme teinud, see kõik äh, on teile kättesaadav. mingeid probleeme sellega ei ole. ja loodetavasti saame me või jõuame me üsna pea tulevikku puudutavate konkreetsemate punktide juurde. ma palun siin teiepoolset mõistmist, kuna meil on olnud see natukene keeruline olukord, et meil on olnud õnn töötada koos kolme suurepärase volinikuga, üks on läinud, üks on praegu ametis ja ühte me ootame ja minu järgmiseks ülesandeks on loomulikult äh, arutada härra Haaniga asju tagamaks, et ka äh, temal on võimalik edasi arendada oma seisukohti tulevase poliitika kohta, kuna tema tõenäoliselt äh, on see volinik, kes vastutab järgmise vi-, viie aasta jooksul meie valdkonna eest ning on täiesti normaalne, et ka temal on konkreetset sõnaõigust selle kohta, kuidas tulevik peaks välja nägema. kuid ma olen veendunud, et ka temal on hea meel tulla ja vahetada teiega arvamusi neis küsimustes. ja meie kindlasti jätkame tööd poliitikaga konkreetsemate aspektide kallal, mis on sama tähtsad kui see üldine arhitektuur ja struktuur kuid mis puudutavad konkreetselt äh, poliitika tulemuste saavutamist. suurima heameelega olen teie käsutuses ja arutan neid küsimusi teie kõigiga. suur aitäh huvitavate vastuste eest ja rõhuasetuse eest ja härra Toirar, palun. ja, suur tänu, härra esimees. tänases päevakorras on eh, juttu eh, raportist kahe tuhande üheksanda aasta kohta. see on seotud ka eh, härra Kunvanderi poolt esitatud küsimustega. kahe tuhande üheksas aasta on väga erakorraline aasta, sest siis tabas maailma majandus- ja finantskriis ning siin on paar sellist küsimust, millele peaksime me mõtlema. meie, meie perspektiiv on pikemas perspektiivis, hea küll kuid eh, majandustingimused väga keerulised. meil on vähe likviidsust, meil on vaja mm, tugevaid investeeringuid ning siin tekib küsimus, mida saab teha regionaalpoliitikat olukorda parandada? näiteks eh, meetmeid kiirelt rakendada, rakendada selleks, et regioonide võimekust suurendada kriisi ületamisel sellega seoses peaks regionaalpoliitika liikuma abist pigem majanduspoliitika toetamisel, et meil oleks võimalik ka mingisugusest kasust rääkida. selles valdkonnas peaksime rääkima reeglitest, lisameetmetest, võib-olla kaasfinantseerimine ei ole vajalik kuid kui meie siin arutamise lõpetame, siis on majanduskriis juba lõppenud. meil on vaja toimivaid meetmeid. meil ei ole mõtet teha plaane järgmiseks kahekümne viieks aastaks, meil on vaja sellist poliitikat, mis annaks omapoolse panuse. ja sellega seoses mina tahaksin teada, kas äh, meil on võimalusi lähiperspektiivis kaasfinantseerimisele. liikmesriigid ja meie peaksime arutama küsimust, kas eh, need liikmes, liikmesriigid, millel on võimalik, võimalus finantseerimisele, kas neile ei peaks andma näiteks eh, laenuvõimalusi lühikeseks ajaks, lühilaenu, anda neile näiteks aastaks? kas kaasfinantseerides oleks võimalik seda teha? kui eh, soovime eh, kriisist üle saada, siis me peaks praegu kohe tegutsema hakkama. ma sooviksin teada, kas regioonid ja liikmesriigid eh, võivad loota lühilaenu saamisele, et likviidsust suurendada. me peame lahendama praegu olukorra, mitte lähiaastatel. Thank you very much for, for this suur aitäh selle küsimuse eest. tegelikult on kahte liiki äh, vahendid, mis on äh, juba olemas, esimeseks on avansilised maksed neid saab kasutada, need on tegevusvahendid või käibevahendid, mida just saab kasutada sellel eesmärgil ja suurem osa liikmesriike on neid ka kahe tuhande üheksandal aastal sel eesmärgil kasutanud vastavalt äh, sellele kiirküsitlusele, mis meie mm, tegime mm, oma vastavate ametnike kaudu järgmine on, äh, või teine vahend on Euroopa Investeerimispanga Mm, krediidiliin, seda on ka kasutanud mitmed liikmesriigid ning investeerimispanga osas ma peaksin ütlema, et see on mõnes mõttes väga ligitõmbav äh, asi, anda siis äh, laenu, äh, teades, et kaasfinantseerija, see partner on struktuurifond, see on väga ohutu, riskivaba partner ja selles kontekstis saab just äh, investeerimispanga vahendeid siis kasutada. ma arvan, et äh, see kombinatsioon avansilistest maksetest ning krediidiliinidest, nende mõlema või kombinatsioonis nende kohta ei ole ma saanud teateid, et äh, oleks siin olukorra halvenemine või vahendite puudus ma ise olen kirjutanud äh, paar kirja, kus mul oli siis tekkinud kahtlusi seoses avansiliste maksete kasutamisega. Need äh, järelepärimised on käimas, kuid kokkuvõttes ma pean ütlema, et äh, mingeid kaebusi selles suu-, sellel suunal ei ole olnud. ja põhimõtteliselt muidugi ei saa ma ette kujutada struktuurifonde ilma kaasrahastamiseta. ja tegu on kindlasti põhimõttega, mis jääb kehtima hoolimata kõigist tsüklilistest muudatustest järgmisel programmiperioodil. suur tänu ja proua Teli saab sõna ja siis proua Auken viimasena. tere päevast, tere tulemast! minu küsimus äh, on, sarnaneb ära Albrechti äh, küsimusele, te tõite Prantsusmaa näiteks, kuid tahaksin meenutada, et need põhjused, miks äh, Prantsusmaa kavatseb neid võimalusi kasutada elamumajanduse juures, on just nimelt see, et on viidud sisse muudatusi olemasolevasse programmi ning samuti eh, on eh, professionaalid hakanud tegutsema selle nimel, et neid vahendeid ära kasutada. samuti kasutatakse riigi endapoolseid vahendeid, näiteks ka selleks, et energiat kokku hoida. minu jaoks on küsimus pigem see, miks see komisjon ja regioonide peadirektoraat ei ürita üles kutsuda äh, liikmesriike selleks, et nad hakkaks eh, rakenduskavasid kasutama, näiteks Saksamaad. miks eh, praegusel hetkel ei eh, anda, anna te häid tehnilisi nõuandeid selleks, et teised liikmesriigid saaks neid fonde kasutada? suur aitäh ja härra Aaren, palun see eh, evidamo eh, kantil... mis puudutab nõukogu, kahe tuhande üheksandal aastal oldi pisut kõhkleval seisukohal selles osas, et kas nad, liikmesriigid peaks selle äh, programmiga ühinema. miks, sest liikmesriikides ja regioonides on selline tendents, et kui me muudame eh, mingisugust programmi, siis oodatakse eh, kõigepealt, et see muudatusaeg läheks üle <laughs> ja siis pärast seda võetakse see, need muudatused aluseks. ja peale kiireloomulisemate küsimuste otsustati, et kahe tuhande üheksandal aastal on kõige olulisem see, et need programmid, mis vastu võeti, et nad tegelikult ka toimima hakkaks. ma arvan, et enamuses riikidest, muuseas ka Prantsusmaal üritati need rakendada. nüüd me näeme, nagu see on ka täiesti loomulik, me jõuame eh, praegu struktuurifondide tegevuse nii-öelda eh, vaheetappi ja me näeme, et on vajalik eh, üle vaadata see, mis toimunud on ja võib-olla parandusi sisse viia. me anname riikidele lõu Eh, kasutada neid võimalusi, eriti siis, kui on olemas ka teisi investeeringuid, millele põhinedes, eh, millega regioonid olid arvestanud, mida ei ole kasutatud ja millega aluselt eh, on vähem investeeringuid ettevõtetesse, nii et me soovitame seda raha kasutada, kuid põhjused, miks liikmesriigid neid võimalusi kasutavad, väga erinevalt, siis kõigepealt esimene põhjus on see, et üsna palju on selliseid liikmesriike, eriti vanemate liikmesriikide seas, kellel on juba olemas riiklikud toimivad süsteemid ning nad leiavad, et neil ei ole praegusel hetkel vaja Euroopa fonde kasutada. siin on loomulikult erinevusi, Prantsusmaa on näiteks, kus eh, huvi on suurem kui mujal. nii et jah, loomulikult me soovitame pöörata tähelepanu, liikmesriikide tähelepanu sellele võimalusele, kuid me leiame, et tegu on partnerlusküsimusega ja sellega seoses me ei sunni seda peale ja me ei anna konkreetseid korraldusi, et te peaks tegema seda või teist. nii et äh, võimalus on olemas, ma arvan, et tegu on atraktiivse võimalusega, eriti atraktiivne ta on sellepärast, siis kui liikmesriigil on kriisiga seotud probleemid, kasutada vahendeid, mis olid esialgselt ette nähtud. minu meelest on tegu faasiga, kus on oodata ehm, programmide palju suuremat muutmist ja me teeme sellega seoses veel ka edasi tööd. kas oli veel üks küsimus? ei olnud, suurepärane. And... Uh, suur aitäh ja proua Aukoni. president, monsieur direktor general. Euh, tere hommikust, äh, esimees, äh, peadirektor, tere tulemast meie komisjoni. kaks äh, punkti kaalumiseks. mis puudutab Euroopa struktuurifondide tulemusi ja samm-sammult lähenemist, siis ma arvan, et äh, riiklikul tasandil me suudame kasutada struktuurifonde, suudame äh, tegelikult äh, nende regioonide puhul, kes väga hästi ei kasuta struktuuri fonde mm, see regioon justkui liigub teise kategooriasse. ja need vahend võiksid liikuda siis sinna kategooriasse piirkondadele, kes kasutavad väga hästi. ja see oleks motivaatoriks ka neile, kes on dünaali-, dünaamilisemad ja tõhusamad ja võtaks siis ära vahendeid nendelt, kes on laisad. ja konkreetsemalt, kui ma ei eksi, siis Euroopa Parlament taotles umbes aasta tagasi komisjonilt äh, sellise projekti nagu äh, kohalikesse omavalitsustesse valitud äh, ametnike Erasmus programm, mis lubaks neil vaadata olukorda teistes liikmesriikides, praktikaid seal kohapeal, ette nähti ka selleks meetmeks väike eelarve. kas see projekt on jõudnud rakendamiseni? Prantsusmaal me saime mõned sellised taotlused valitud omavalitsuste kellestelt ja ma tahaksin teada, mida ma peaks neile vastama. suur aitäh ja härra Aaner! see on väga raske küsimus, kaks väga rasket küsimust. nüüd, mis puudutab esimest küsimust, siis ma arvan, et igasugune eh, mõttetegevus selles liinis väärib eh, kaalumist ja selle peaks läbi tegema ma ei rääkinud sellest N pluss kaks olukorrast, sest kahe tuhande üheksanda aasta lõpus suhteliselt võttes on meil vähe N pluss kaks probleeme. kuid Juan, äh, minu arvates puudutab see enam-vähem ühte või kahte riiki, Hispaaniat ja Itaaliat. me nüüd alustame teatud menetlusi nende riikidega aga nagu te teate, siis kaks tuhat seitse tuli välja komisjoni ettepanek. ja põhimõtteliselt, mis me tahaksime teha, on siis panna kokku kaks tuhat kaheksa ja kaks tuhat seitse, de facto tähendab see seda, et meil on N pluss kolm ja N pluss kak-, neli. nii et me peame seda vaatama, pidades silmas järgmist äh, programmi põlvkonda, isegi kui me oleme selles liinis paindlikumad, nagu teie välja pakkusite, või kui me nii-öelda riigistame need eraldised või me saame olla ka väga radikaalsed ja tõstatada küsimuse sellest, kas me peaksime üldiselt pikendama N pluss kahte N pluss kolmeks või siis lõplik lahendus võiks olla teha seda esimese kahe kuni kolme aasta jooksul, nii et oleks N pluss kolm, N pluss kahe asemel. igal juhul lubaks see pikemat järk-järgulist rakendamisperioodi, sissetoomisperioodi. nii et see on üks viis, kuidas selle võimaliku ohuga hakkama saada ja see on ka meiepoolne stimuleerimispingutus liikmesriikidele. loomulikult on see midagi, mida kaaluda ning lõppude lõpuks on see poliitiline valik, kuna N pluss kaks, me peame siin olema selged, ei ole midagi niisugust, mis oleks teaduslikult leidnud tõendamist kui kõige parem meetod ja te peate silmas pidama ka seda, et tuleb vahet teha ütleksin seda nii, et N pluss kaks on ilmselgelt territoriaalse koostööprogrammide jaoks keerulisem, puhuks kui on siis mitmed riigid kaasatud, on piiriülesed küsimused, erinevad halduslikud kultuurid ja samas eh, põhivoolu osa või süvalaiendamise osas on see lihtsam, kuigi ka seal on erinevad meetmed sõltuvalt kavadest kuid see on midagi niisugust, mida tulevikus kaaluda ja võib-olla teie ettepanek on midagi alternatiivset, mida kaaluda. nüüd äh, kohalikul tasandil valitud ametnike äh, Erasmus programm, võib-olla Juan saab sellele täpsemalt vastata, aga minu arvates oleme käivitanud uurimuse. mina olen väga selle programmi poolt, vähemalt alguses ma olin aga ma mõistan, et on olemas teatud oht. nimelt äh, väga suur probleem seoses äh, tehniliste äh, luksatustega, mis siis tekiksid komisjoni süsteemis ja väga raske on neid sujuvalt lahendada, see ei tähenda, et mõte ole, oleks halb, see on väga hea mõte, aga see ei toimi koos meie süsteemiga me töötame selle asja kallal ja ma tahaksin vastusega tegelikult tulla tagasi ja öelda täpselt äh, siis kirjalikult, kui kaugele me oleme jõudnud. seda saan teha hiljem, arvestades kõiki ettevalmistavaid ja katseprojekte, mis meil on olnud. ja pean tunnistama, et nende katseprojektide hulgast on see projekt äh, olnud kõige raskem halduslikult ei ole me lihtsalt asjadega nii kaugel. üliõpilaste Erasmuse eest kannavad hoolt ju ülikoolid, samas mõte on hea ja me peaksime seda kaaluma. suur tänu, härra peadirektor, andmete eest, arvude eest, arutelu eest, mida me pidasime ja me ootame siis huviga seda analüütilist dokumenti, mida te mainisite oma arut-, sõnavõtu alguses. aitäh ja nagu alati, oli suur rõõm teiega kohtuda armsad kolleegid, võtaksime järgmise päevakorrapunkti. härra Olenitšik on meil kohal ning annan temale kohe sõna. hakkame vahetama arvamusi raporti osas, mille härra Olenitšik on äh, kokku pannud ning see puudutab Läänemere piirkonna strateegiat ja makropiirkondade rolli tulevases ühtekuuluvuspoliitikas. otsust täna veel ei võeta vastu, esmakordne arvamuste vahetus leiab aset ning härra Oleniks annangi teile kohe sõna. suur tänu, proua eesistuja, daamid ja härrad. tahaksin tutvustada teile töödokumenti, mis puudutab siis Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegiat ning ka makropiirkondade rolli tulevases ühtekuuluvuspoliitikas. Läänemere piirkonna strateegia on senimaani esimene üldine strateegia makropiirkonna jaoks ning selle tõttu ongi Läänemere piirkonna strateegia pilootprojektiks või pilootstrateegiaks ning selles rakendamises saadavad tagajärjed, tulemused saab rakendada tulevaste Euroopa makropiirkondade arengusse. viidi läbi põhjalikud konsultatsioonid mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas, vaid ka äh, akadeemilistes ringkondades, äriringkondades, mittetulundussektoris ning ma arvan, et see on üks põhi eduteguriteks selles protsessis, kuna me kaasasime nii palju erinevaid pooli selle materjali kokkupanemiseks. strateegia tugineb neljale sambale, eh, mille eesmärk on ühenduse raha tõhusam kasutamine. Need on siis keskkonnakaitse, piirkondade eh, arengu edendamine, piirkondade ligipääsetavuse ja atraktiivsuse suurendamine ja piirkonna ohutuse ja turvalisuse tagamine peaksime võib-olla lisaks tulevikus lisama veel ühe valdkonna, nimelt sotsiaalsed ja akadeemilised aspektid ja innovatsiooni. makropiirkondade strateegia võiks mõjutada kodanike suuremat integreeritust ja arendada ühiskonda vastamas valdkonnas. Äh, stardipunktiks, lähtepunktiks olid juba olemasolevad algatused, mis eksisteerisid piirkonnas äh, nii Euroopa Liidu kui ka selle piirkonna liikmesriikide otsese koostöö raames. tulevikus me tule, töötame välja strateegia makropiirkondade jaoks, defineerime eesmärgid ning seejärel võetakse vastu projektid nende eesmärkide saavutamiseks veel üks öö, põhimõte strateegia öö, jaoks oleks koordineeritud tegevus kõikide eesmärkide täitmiseks. Läänemere piirkonna strateegia eesmärke viiakse põhiliselt läbi öö, ühtekuuluvusfondi rahadega, kuid tulevikus on võimalik kasutada ka teisi valdkondi. peaks kaasatud olema ehk ka ühine põllumajanduspoliitika, kalanduspoliitika ning teadus- ja arendustegevus. strateegia näeb ette tugevamat koostööd naaberriikide vahel, ka nende vahel, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, kuid kelle territooriumid või kelle üldine funktsionaalne ala langeb selle makropiirkonna alla või mis mõjutavad toda makropiirkonda. strateegia elluviimine jääb liikmesriikide pädevusse, tegevusi koordineerib Euroopa Komisjon, kuid tahaksin rõhutada asjaolu, et tänase seisuga Euroopa Komisjonil ei ole piisavaid vahendeid äh, rahastamiseks ega ka inimressurssi selleks, et tõhusalt äh, rakendamist rakendamise üle järelevalvet korraldada. samas on väga oluline tagada, et strateegia elluviimise aruanne, mis esitatakse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, tooks täpselt välja tulemused ja järeldused ning ka õppetunnid, mida siis äh, Poola eesistumise ajal saaks just mm, edasi arendada missugused on meie ees seisvad väljakutsed? kõigepealt peame mitmekesistama sotsiaal, ühiskondlikke süsteeme ja majandusi nõnda, et meil oleks võimalik kanda üle enam arenenud riikide kogemusi, näiteks Põhjamaade kogemusi teistele riikidele ja teised piirkonna vähem arenenud riigid saaksid seda ära kasutada, seda kogemust, need riigid, kes kasutavad vähem teadus-arendustegevusele. ma arvan, et see on tuleviku jaoks üks võtmeväljakutseid. samuti peaksime katsuma tagada seda, et mobiilsus oleks selles piirkonnas suurem. sest täna on ju nii, et äh, selles makropiirkonnas elanikkond on vananemas areng peaks jääma meie, majandusareng peaks jääma meie põhiprioriteediks, see on väga oluline ning tuleviku küsimus muidugi tuleviku jaoks on rahastamine, eelarve. nagu ma juba ütlesin, Läänemere piirkonna strateegia töötati välja olemasolevate, olemasoleva Euroopa Liidu eelarve raames, temal omaette eraldi eelarverida ei ole. nüüd me peaksimegi küsima enestelt kas makropiirkonna äh, strateegial peaks olema eraldi eelarve, mis temale eraldatakse äh, ühiste tegevuste koordineerimiseks ja ühiste projektide elluviimiseks ehk selles makropiirkonnas. seda küsimust ei ole veel ära otsustatud ja on lahendamata praegusel hetkel. strateegia rakendamisega seotud väga tähtis väljakutse on äh, veel üks asi, millega ei ole piisavalt tegeldud, nimelt küsimus transpordist, transpordiprobleemid, mereteed, aga samuti ka raudtee ja maanteetransport, ka makropiirkonna strateegia peaks käsitlema neid teemasid. siis ka energiaküsimused, tahaksin rõhutada seda asjaolu, et äh, Nord Stream ei ole enam mingisugune oletus, ta on juba praktiliselt olemas ja me ei peaks üldse küsimagi enestelt, kas ehitatakse, see on päris kindel, et ehitatakse. sellepärast me peame hoopiski vaatama, missugused on sellega kaasnevad tagajärjed nii majandusele kui ka turvalisule, eh, ohutusele, keskkonnale ja transpordile, millised on mõjud ja juurdepääsetus, pääsetavusele meresadamate kaudu veel väga tähtis küsimus, mis käsi-, puudutab energiat ja majandust, on Läänemere kasutamine taastuvenergia projektides. siin võiks mainida tuuleenergiat ja samuti mm, piirkonda selle ümber, siis veel biomassi tootmine, mida saaks energia tootmiseks kasutada. veel üks tähtis küsimus puudutab seda, missugune on makropiirkonna piiritletus, kas ta peaks katma selgelt piiritletud ala või võiks seda tõlgendada pisut vabamalt? sest eesmärgid, mida me soovime saavutada selles piirkonnas, ulatuvad ju kaugemale kui see konkreet-, kui selle makropiirkonna täpsed piirid. näiteks need eesmärgid, mis puudutavad keskkonnakaitset ning mõnel juhul öö, hõlmavad need eesmärgid terveid liikmesriike ja kui me räägime Läänemerest, siis me peame vaatama ka seda, missugused jõed suubuvad Läänemerre, ja need läbivad ju tervete liikmesriikide territooriume ja teinekord ka tulevad, lähtuvad kaugemalt teistest riikidest. nii et me peame nende küsimuste peale juba täna mõtlema, mõtlema, missugused on järeldused ja tulemused, mille, mida selle strateegia rakendamisest võime saada ja milliseid õppetunde me võiksime sellest kogemusest saada. eelmisel nädalal võttis Euroopa Parlament vastu strateegia toona makropiirkonna äh, jaoks. me mõtleme, missugused muud makropiirkonnad veel võiksid meil olla, olgu Vahemere piirkond või Alpi mäestikupiirkond, aga peaksime vaatama, missuguseid kogemusi on senini saadud selleks, et uut ühtekuuluvuspoliitikat kujundada. suur tänu! suur tänu! Äh, kõnelejaid on mitu, kõigepealt äh, härra Zeller. suur tänu, proua eesistuja. tänan raportööri ka suur tänu, et esitasite selle töödokumendi meile ja andsite meile sel täiendavad selgitused just praegu. minu meelest see saab päris hea aluse anda meie edasiseks parlamendi tööks ning kõik need küsimused ja teemad, mis käsitlevad ja puudutavad Läänemere piirkonda, on tõesti siin päris hästi kajastatud Läänemeri oli ju millalgi, osa Läänemerest oli ju millalgi raudse eesriide taga. ühel pool elasid inimesed demokraatia tingimustes, teisel pool diktatuuri valla öö, valitsemise all. see kõik on nüüd minevikku jäänud, kuigi hilju-, lähiminevikku. heitkem nüüd aga pilk tulevikku. tulevikus nüüd ulatub laienemise tõttu laienemise tõttu on nüüd Läänemeri saanud Euroopa Liidu sisemereks, mis ühendab mereäärseid riike ja rahvaid. ja sellega kaasnevad ka väljakutsed, majandusküsimused, transpordi ja keskkonna ja sotsiaalküsimused, nõnda edasi ja raportöör käsitles mitmeidki neid väljakutseid oma ettekandes. Läänemere strateegiast on, strateegia osas on suured ootused, eriti muidugi kohalikel inimestel. ning komisjon ja parlament on neid küsimusi juba käsitlenud oma regionaalsetes plaanides, on olnud konverentse ja projekte mille eesmärgiks on muuta Läänemere piirkond ühiseks jagatud piirkonnaks ning mille eesmärgiks on katsuda lahendada ühiselt probleeme. ja Läänemere piirkonna strateegiat tuleb vaadelda siis just nimelt makropiirkonna strateegiana, regionaalpoliitikana ja nagu mainiti, on meil teisi piirkondi veel, nagu see ta-, Donau piirkond ning kui me arutame tulevast ühtekuuluvuspoliitikat, siis just niisugused küsimused peaksid ka olema hõlmatud. Läänemere piirkonna strateegia ei ole ainult mitte mingisugune lühiajaline asi, see on pikaajaline probleem, sest et need probleemid selles piirkonnas ei kao ju ära ning liikmesriigid peavad olema, andma oma tugeva panuse selle strateegia elluviimisele ning parlament võttis vastu otsuse, milles ka kutsuti Saksa valitsust üles oma panust andma. raportöör käsitles siin mitmeid küsimusi ning ma tahaksin mõnda neist lähemalt käsitleda. kõigepealt koostöö naaberriikidega, kes ei ole liikmesriigid. seda ei tohiks mitte välistada. Läänemere strateegia lähe, läheb korda ainult siis, kui me Venemaad täielikult hõlmame mingil hetkel, isegi kui me teame, missugune hulk probleeme Läänemerega on seotud ja lähtub lähtuvad, lähtuvad äh, mitte otseselt äh, Läänemereäärsetest riikidest, vaid just sealt. Äh, kohtume tuumadelegatsiooniga Euroopa Parlamendis parlamentaarse koostöö raames ning ma arvan, et me peaksime ka nendega selle küsimuse tõstatama ja ka naabruspoliitika osas, naabruspoliitika peaks hõlmama Läänemere piirkonna strateegiat. Äh, raportöör mainis ka rahastamisküsimust äh, terve rida projekte olemasolevast perioodist on käimas, kuid täiendavat rahastamist saab olema raske leida nende uute projektide jaoks, kuid peab olema selge, et strateegia eesmärgid kindlasti mõjutavad seda piirkonna, selle piirkonna riike ja seda tulebki rõhutada. hea, et raportöör rõhutas seda, et edu saavutamiseks deklaratsioonidest paljalt ei piisa, tuleb saavutada käegakatsutavaid tulemusi. samuti ma olen tänulik selle eest, et, et Nord Streami öö, mainitakse nõnda realistlikult siin tekstis. paljudes vestlustest, kui see küsimus tõstatatakse, Läänemere strateegia tõst-, küsimus tõstatakse, siis kohe hakatakse rääk-, siis kohe reflektoorselt mõeldaksegi gaasijuhtmele. aga ma arvan, et Läänemere piirkonna strateegia on palju enamat kui ainult see konkreetne asi. ning kogu see küsimus sellest, kuidas Nord Streami gaasijuhet on võimalik piirkonna jaoks positiivselt ära kasutada, see ei ole ju mingi kahepoolne küsimus ainult, see mõjutab kogu piirkonda ja tegelikult kogu Euroopa Liitu ja just see on see, mida tuleb veel põhjalikumalt arutada. ning järgmine küsimus. makropiirkonnad ja tegevuspiirkonnad. Need koosnevad ju veel regioonide gruppidest ja kuidasmoodi seda kõike edukalt ära kasutada tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks, kas see on vajalik selleks, need on just need küsimused, mida me peame veel põhjalikumalt arutama, sellepärast et kindlasti hakkab see mõjutama meie tulevast ühtekuuluvuspoliitika kujundamist ning sellepärast tuleb raportööri ja ka variraportööridega seda asja veel põhjalikumalt arutada, suur tänu! suur tänu, härrad Seller, selle väga äh, põhjaliku äh, ülevaate eest ja nüüd sõna Jana Olbrechtile suur tänu, proua eesistuja. mina olen skeptilisem. kui me arutasime Donau piirkonna strateegiat, selles kontekstis ma tahaksin härra Leinitšekilt küsida või paluda, et ta oleks ähm, Mm, konkreetsem, et ta otsiks vastusteid ja lahendusi probleemidele. ei ole mingisugust kahtlust, et on tarvis suures plaanis lahendusi leida. teine küsimus. kui me räägime tõsiselt sellest strateegiast, Läänemere piirkonna strateegiast või ka Toona või ka Vahemere piirkonna strateegiast, mida on ka juba siin kujundama hakatud, siis pidage meeles, me räägime Euroopa Liidu strateegiast, see on kõigi kahekümne seitsme riigi strateegia, nemad siis otsustavad toetada Läänemere piirkonda ja näha ette selleks ka vajalikud vahendid. sama kehtib Donau piirkonna kohta, sellepärast küsimus ongi, mis on need ühenduse eesmärgid näiteks kakskümmend kakskümmend kontekstis, näiteks Läänemere piirkonna jaoks jah, muidugi on soov, et asi oleks kõik kena, toimiks sujuvalt, aga see ei ole mingi eesmärk, see on iseenesestmõistetav. küsimus on hoopiski selles, kuidas. ilma selleta, kuidas ja vastuste leidmiseta sellele, kuidas, on lihtsalt äh, mitmepoolsete suhete kaunis kirjeldus. ja ja toetatakse selle piirkonna riike vaid sümboolselt, sama puudutab Donau strateegiat, kui see on muidugi väga kena, aga lõpuks asi taandub kõik äh, liikmesriikide vahelisele koostööle. ja Euroopa roll, Euroopa Liidu roll on väga piiratud. mida saab Euroopa Liit teha mitmepoolsete suhete edendamiseks liikmesriikide vahel? ta võib küll toetada, aga ise rakendada ei saa oma strateegiat. peame rääkima meetoditest siin ning tänu proua volinikule, meie praegusele eesistujale, kui me tahame äh, funktsionaalsemaid makropiirkondi kujundada, siis me peame muutma ka maksete filosoofiat. liikmesriigid saavad anda oma panuse, ka finantspanuse makropiirkondadele, aga kui nad ei tee seda, siis asjad ei toimi. või või me peame tegema eraldi eelarve lea, rea, aga see jällegi muidugi toimub liikmesriikidele eraldatavate rahade arvelt. samas tekib risk, et liikmesriigid pole sellega rahul. peame paluma tulevaselt volinikult, kas tema toetaks seda, et eraldi eelarverida, me küsisime et, eh, juba temalt, et kas tehtakse eraldi eelarverida, tema ütles, et tema pole nõus sellega. ja ta ei olnud nõus ka institutsionaalse toetuse osas nõnda siis, kas me muudame lähenemisviisi ja võtame liikmesriikidele ette nähtud rahadest mingisuguse osa makropiirkondade jaoks või näeme ette eraldi lahendused, täiendavad lahendused. kui me seda asja ära ei lahenda, siis jääb Läänemere piirkond küll heaks eesmär-, heaks, saaks heaks projektiks eesmärgile kolm, aga siis ei saa olla küsimus ühest ja kahest protsendist, vaid hoopiski viiest kuni kümnest protsendist ja siis asi on mõttekas ehk siis teisisõnu, ma arvan, et härra Olenitšik on, on tõstatanud äh, selle probleemiga seotud delikaatsed küsimused, küsimus ei ole mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikast, vaid ka muudest poliitikatest, äh, mis äh, taanduvad ühtekuuluvuspoliitikale. aga me ei saa siin üksi rääkida ainult ühtekuuluvuspoliitikast, sellepärast me peaksime küsima enestelt, kas me tahame muuta ühtekuuluvuspoliitikat seoses Läänemere piirkonnaga või mitte ja kui me ei taha, siis jäävad need makropiirkondade poliitikad, olgu Donau või Läänemere kohta, jäävad lihtsalt sümboolseks ning asi jääb ainult liikmesriikide, selle piirkonna liikmesriikide kätte ja asi ongi nii. me oleme kuulnud täiskogul, et liik-, parlamendiliikmed eeldavad, et täiendavat rahastamist nähakse ette selle jaoks, aga selleks, et projektid oleksid ka poliitiliselt atraktiivsed, siis äh, seda ei ole võimalik saavutada ilma praktiliste meetoditeta aga kui me ei muuda oma lähenemisviisi, siis meil ei teki mingisuguseid vaja, väga hädatarvilikke pilootprojekte siin, mis huvitavad oleksid. loomulikult ei ole võimalik välistada kedagi nendest poliitikatest, me peame öö, äh, nägema ette, et meil on siin erinevad makropiirkonnad ja kui see lahendus on atraktiivne, siis on just nii nagu Lissaboni strateegiaga, see peab olema Euroopa Liidu strateegia, mis käsitleb Läänemere piirkonda ja muid ja ma olen nõus härra Lenitšikiga, et terve rida Läänemere piirkonna küsimusi on juba lahendatud ilma Euroopa Liiduta, nagu see gaasijuhtme asi, me peame, et Euroopa Liit tõsiselt läheneks makropiirkondadele, piirkondadele, Läänemere piirkonnale ja muudele tänan, järgmisena Erika Manner. aitäh, eesistuja kõigepealt tahaksin tänada raportööri suurepärase ettekande eest, tema töödokumenti on sisse võetud suurepäraseid ambitsioonikaid äh, eesmärke ja nendega on lihtne nõustuda ja tahaksin tänada raportööri ka hea koostöö eest, loodan, et see koostöö jätkub ka pärast seda töö, äh, töödokumenti kõigepealt see, mis puudutab äh, Läänemere strateegia põhimõtteid, siis minu arvates on oluline, et seda ei nähtaks ainult äh, Läänemere strateegiana, vaid just Läänemere piirkonna strateegiana. ning oluline on ka see, et see strateegia ei hõlma ainult rannikulinnu ja piirkondi, vaid laiemalt terveid liikmesriike, sealhulgas ka sisemaa piirkondi. sisemaa piirkondade väärtus tuleb esile just siis, kui me räägime siseveeteedel liiklemisest ja seal peituvatest võimalustest. tahaksin välja tuua ka mõned konkreetsed kommentaarid, eriti mis puudutavad punkti neli töödokumendis, kus on räägitud väljakutsetest tulevikus. esimeses punktis tehakse väga jõuliselt vahet nii-öelda uute ja vanade liikmesriikide vahel minu arvates me peaksime nüüd äh, sellisest äh, vastandamisest juba loobuma ja seetõttu ka mina sooviksin, et äh, liikmesriike ei kategoriseeritaks ja grupeeritaks niisugusel kujul siin raportis. siin tuleks minu arvates just rõhutada piirkonna potentsiaali väga tõhusat kasutamist, eriti just teaduse ja innovatsiooni vallas. ja minu arvates tuleb võtta arvesse ka seda, et eesmärk äh, selles osas ei sõltu puhtalt äh, SKP-st, mis räägib just innovatsioonist ja selle mm, arengust. ja liikmesriikide vahel vahe tegemine har-, mm, arengu vahede tasategemine, tegelikult peaks ka liikmesriikide sees neid vahesid üritama vähendada. Läänemere strateegia on üks suurtest väljakutsetest, siin on oluline just energiaküsimus ja me peaksime siin just silmas pidama neid puhtaid tehnoloogiaid, millest on kasu nii majanduslikul kui keskkonna moel ka tulevikus. üldiselt võttes Läänemere strateegia osas ja ka selle arvamuse osas just äh, majandus ning piirkonna konkurentsivõime peavad olema äh, oluliselt esiplaanil. lisaks sellele peaksime dokumendis ka elanikkonna vananemise küsimust käsitlema ning ka äh, transpordi äh, küsimused ja me peaksime rohkem kui praegu rõhutama just eh, siseveeteede li liiklust. energia eh, küsimused on siin hästi eh, välja toodud, kuid ma tahaksin näha siiski võib-olla laiemat käsitlust. uuen, taastuvenergia kasutamine ja nende projektide koostamine ja toetamine on Läänemere piirkonnas üks suurtest võimalustest just nagu kõigis neis äh, Läänemere riikides. eraldi on ära toodud siin tuuleenergia, aga mul on hea, hea meel, et ähm, oma kõnes raportöör rääkis ka biomassi kasutamisest, meil on suured metsamassiivid ja nende abil või neid saame siis kasutada energiasektoris ja see on väga oluline just piirkondliku majanduse arenguks. kolmandate riikide äramainimine on samuti tähtis ja minu arvates raportöör äh, ka pööras sellele suurepäraselt tähelepanu. Need äh, võimalused ja plussid tulevad välja äh, just selles osas, kui me vaatame piirkonna struktuuri, ja koostöövõimalusi erinevates sektorites kolmandate riikidega. mis puudutab äh, rahandamisvõimalusi, siis, rahastamisvõimalusi, siis kuna komisjoni esindaja on kohal, siis tahaksin küsida, et mida kavatseb äh, äh, selle kahekümne miljoni euroga ette võtta ning kuidas tulevikus hakatakse tegelema nende vastavate makropiirkondade rahastamisega, aitäh! You, uh, François Alonsi. Merci, madame president. tänan. kõigepealt aitäh selle eest, et te selle küsimuse tõstatasite ja suur tänu äh, selle eest, et, et selle eest vastutavad isikud on selle äh, küsimuse tõstatanud, eriti selles, mis puudutab eh, makroregioone, eh, mis puudutab ka sealjuures eh, prioriteetseid programme ja muud sellist. see tähendab ka seda, et meie regionaalpoliitikad muutuvad ratsionaalsemaks, see on väga tähtis see tähendab ka rõhumist arengulesse, tootlikkusse, konkurentsi. see suurendab regioonide omavahelist konkurentsivõimet, näiteks karikutaarne näide. ühel ähm, Eh, kuna ei ole olema, ei ole suudetud leida eh, laeva, mis, eh, laevafirmat, mis oleks nõus transpordiga tegelema, ei ole võimalik otse transportida kaupu Sardiiniast Korsikale. kuidas te ette kujutate, et see kaubavahetus käib, see viiakse, kaubad viiakse Marseille'sse, sealt edasi, see loomulikult reostab keskkonda, CO2 heitmed suurenevad ma arvan, et oleks oluline, et äh, regioonide elanikud peaks hakkama mõtlema makroregioonide peale, et sellised äh, totrused tulevikus ära jääksid. ma arvan, et meie, ma sooviksin öelda veel sissejuhatuseks ka seda, et ma olen suhteliselt pettunud Hispaania eesistumises siis Rootsi eesistumine oli Balti, Läänemere regiooni osas väga aktiivne, ma sooviks, et Hispaania eesistumine oleks äh,, ähm, äh, oleks see äh, peaks olema Vahemere osas aktiivne, kui tundub olevat eh, üsnagi eh, ükskõikne selles osas. ungarlased olid toona osas väga aktiivsed. nii et ma sooviksin, et me näitaks eh, üles heameelt selle üle, mis toimub Läänemere piirkonnas, kutsuksin üles, et me seda tööd edasi arendaks. meil peaks olema ka eelarvelisi võimalusi. peaks toetama kõike seda, mida võimalik oleks teha, et eelarvet võimalusi võimalikult hästi ära kasutataks ning tulevikus oma ühtekuuluvuspoliitika raames peaks eh, välja töötatama eh, makroregioonide strateegia, mis eh, aitaks kasutusele võtta efektiivseid meetmeid Euroopa ühtekuuluvuse suurendamiseks ja et see ühtekuuluvus oleks reaalne igas Euroopa piirkonnas. Uh, like suur tänu, ma tahaksin tegelikult uh, küsida, kas ma tohin kasutada ühte minutit teie ajast ja nii nagu Francois Alonsi ütles, siis see Vahemere liit, see on tegelikult täiesti teistsugune asi, sest uh, nagu te mäletate, Vahemere liit on olnud poliitiliselt ülevalt alla äh, protsess, mis kerkis esile hoopis teistel alustel ja need kaks strateegiat, Läänemere strateegia ning praegu ettevalmistatav äh, Donau vesikonna strateegia, need on olnud nii-öelda alt üles protsessid, mis on täiel määral Euroopa ühtekuuluvuspoliitika äh, raamistikus, kus toimub lähedane koostöö suurema osa Euroopa ülejäänud poliitikasuundadega. nii et kogu see lähenemine on väga erinev ja e, need kaks on ehitatud just olemasolevate poliitikate raamides. loomulikult on seal ka poliitiline e, protsess, kuid see ei ole peamine, samas Vahemere Liidu osas e, me võib-olla peame silmas teistsuguseid ootusi, aga võib-olla me ka vaatame selle asja ümber ja mm, kaalume, kas võib-olla piirkondliku arengukomisjonina on meil võimalik eh, ka Vahemere suunata seda kogemust, mis meil on makropiirkondade arengust, kuid eh, üldiselt on see areng olnud erinev. ja järgmine kõneleja on Toomas Deutsch. köszönöm a szót, eh, tisztelt elnök asszony! suur tänu, proua eesistuja! kõigepealt äh, tahaksin avaldada tunnustust härra Oljenitšakile suurepärase panuse eest, suurepärase töö eest, mis ta on teinud. minu arvamuse kohaselt äh, meie ees olev dokument hmm, omab vägagi suurt väärtust. esiteks on ta väga täpne ja väga täpselt on sõnastatud need küsimused või teemad, hmm, sellele viitas ka härra Olbricht tahaksin jätkata samas joones. mina mõtlen samamoodi ja võib-olla oleksin võib-olla veidi teravam, võib-olla konkreetsem oma sõnades. me teame, et kui küsimused on valed, siis on ka vastused valed, see on ilmselge. kuid on ka teiseliigiline viga, mida on võimalik teha, kui me küsime äh, õigeid küsimusi ja härra Olenitšeki küsimused kindlasti on äh, õiged, siis äh, on ikkagi võimalus eksida neile mitte vastates, nii et kui õigetele küsimustele vastuseid ei saa, on seesama halb kui valed küsimused, valed vastused. minu arvates esitatud küsimused dokumendis on suurepärased, need on hästi sõnastatud, aga ma arvan, et nüüd me ei peaks neid küsimusi lihtsalt üle kordama, vaid äh, andma vastuseid. meie peame andma vastused, komisjon ja samuti nõukogu peavad andma vastused. nii et ma nõustun härra Olbrichtiga, üks põhiküsimusi ühtekuuluvuspoliitika tulevikus on see, mis saab makropiirkondadest ja kui me selles osas otsust ei langeta, siis isegi kui meil makropiirkonnad mingis vormis saavad olema, küsimus ei ole selles, et äh, kas meil on makropiirkonnad tulevikus või ei ole, vaid küsimus on selles, et kui me seda toetame, siis me kindlasti saame ka mõjutada seda protsessi. ehk siis, kui me anname vastuseid neile teemadele ja toetame makropiirkondi, siis on meil sõnaõigus, kui me seda ei toeta, siis juhtub midagi ilma meie osaluseta. ja nagu ungari keeles öelda võime siis lihtsalt ühe märgi jälle rinda kinnitada, öelda, et meie toetame seda samuti, aga me ei tee selles osas midagi. et see on lihtsalt niisugune plussike või linnuke. nii et minu arvates me peame esitama jah, neid õigeid küsimusi, aga siis esi-, andma ka vastuseid. esiteks, kui makropiirkondade mõtet toetab Euroopa Liit, tema pealmised institutsioonid, siis kindlasti muudab see põhimõtteliselt ühtekuuluvuspoliitikat ja selles mõttes peaks meilt tulema selge jah või ei ja mina omalt poolt ütlen loomulikult jah. kindlasti on ka inimesi, kes ütlevad kas jah või ei või jah, aga, kuid me peame sõnastama need vastused, sest me saame töötada tõhusalt ainult siis, kui meil on selged vastused. nüüd, kui vastus on jah, me toetame makropiirkondi, siis kerkib terve rida uusi küsimusi, mis on juba dokumendis formuleeritud milline on rahastamisstrateegia või struktuur makropiirkondade puhul, kas see tuleneb vahenditest, mis on eraldatud liikmesriikidesle, pärineb see Euroopa Investeerimispangalt või erinevatest fondidest või mida me rääkisime viis aastat tagasi, kui meil olid tulevaste volinike kuulamised, need vahendid või vabandust, need makropiirkonnad võiksid kujutada endast ka uusi eelarveridu. nüüd, kui me anname vastuseks konkreetse jah, siis on teine küsimus, milliseks kujuneb nende makropiirkondade juhtimis- või haldusstruktuur. meil on olemas Läänemere piirkond, meil on arenev Donau piirkond, võib esile kerkida ka teisi piirkondi ja kui on mitmed makropiirkonnad, mida juhitakse erineval moel, siis see ei meeldi kellelegi. ja siis loomulikult äh, kulutame me raha sellele, et kuidas kõige paremal moel juhtida erinevat äh, tüüpi piirkondi äh, kooskõlas oleval moel. oluline on ikka, et hoovused oleks ees ja vanker taga. mitte nii, et vanker ees ja hoovused taga ja siis imestavad, et miks meil ummikud on. kolmas küsimus, mis on samuti dokumendis sõnastatud, territoriaalne ulatus. kuidas on võimalik äh, määratleda nende piirkondade territooriumi? Läänemere puhul räägime me mm, riikidest, mõnest riigist, mis on suured, kas me räägime siis ainult osast nende territooriumist, sellest äh, territooriumist, mis on ranniku ääres, või räägime me nende riikide kogu territooriumist ja siis on dokumendis ka neljas küsimus, et milline on makropiirkondade hindamissüsteem. minu arvates jällegi ei ole hea mõte lasta neil toimida aastaid ja aastaid ja aastaid ja siis leida, et oi-oi, nüüd on vaja ka hinnata kuidagi nende toimivust kui me ütleme, et jah, me toetame makropiirkondi, siis me peame konkreetselt välja tooma ka seda, kuidas me hindame seda koostööd, selleks et raskelt võrreldavad asjad oleksid ikkagi kuidagi võrreldavad. jälle kord, eh, dokumendis on mitmeid eh, häid vastuseid, kuid minu soovitus on, et eh, et nendele headele küsimustele, mis meil on, peaksime andma ka häid vastuseid. ja järgmiseks Lambert von Nistelrooy. Eh, suur tänu, ma sooviksin teid samuti tänada teie sõnavõtu eest, ma ei taha seda asja kuidagi keerulisemaks muuta, kuid ma lihtsalt soovisin avaldada oma arvamust, ma lugesin selle raporti läbi. võin teile öelda, et regionaalpoliitika küsimused on lõputud sellest, see sõltub teemast, sõltub ühtekuuluvusest, samuti ka ajutistest liitudest ja nii edasi, see ei lõpe kunagi. sellega seoses me olemegi selle asjaga nii kaua tegelenud. makroregioonidega me oleme tegelenud juba üheksakümnendate aastate nõukogu ajast. väga hea on teada, millised teoreetilised äh, alused sellel on. kaks kommentaari, ma ei taha seda asja kuidagi keerulisemaks muuta, kuid ma kutsuksin üles, et me mõtleksime territoriaalse ühtekuuluvuse alusel. see on nüüd muutunud kuidagi makroregiooniks, kuid see annab asjale täiesti teise dimensiooni ka Euroopa arengule. loomulikult on spetsiifilisi vajadusi, mida on võimalik niimoodi täita, kui teha, seda suudate, siis äh, see kahtlemata annab see positiivse äh, tõuke meie üldisele arutelule. kui nüüd vaatame seda äh, teksti lähemalt, mille me välja pakkusime möödunud nädalal, fraktsioonid on võtnud üle mõningaid olulisemaid lõuke, lõike selles, mis puudutab Donaut. meil on vaja Äh, mõningad küsimused välja jätta, on äh, vaja selgeks teha, millised on meie konkreetsed eesmärgid. ma arvan, et oleks vaja kindlalt, kindel olla, et äh, lähenemine on järk-järguline selle küsimusega, selle küsimusega tegelemisel. Thank you very much, we have also with suur tänu meiega on siin ka härra Kuhn transpordikomisjonist, kuna selles protsessis osaleb ka transpordikomisjon ja annaksingi sõna härra Kuhnile. suur tänu. ma arvan, et siin on juba öeldud, et me võime täna rääkida sellel teemal, sest Rootsi eesistumise ajal haaras Rootsi initsiatiivi koos volinik proua Hübneriga, kes on selle komisjoni esinaine praegusel hetkel, otsustasid nad seda, sellega tegelema hakata. ma arvan, et me peaksime suutma ühise projekti paika panna. see töödokument on aluseks edasise arutelu pidamisel mina kui ähm, transpordikomisjoni esindaja ning raportöör äh, tahaksin arutada teatud küsimustest, küsimuste kohta. siin on neli, neli olulisemat küsimust, millest äh, keskkond on väga tähtis. mul siin mõelda turismi, kalanduse siin on räägitud ka jõgedest. nagu me näeme, keskkonnaküsimustes on edasiliikumine väga oluline. sest majandusliku olukorra parandamine ning ähm, tööstuse areng ja nii edasi peaks olema kõik seotud investeeringutega, mis äh, aitaks garanteerida, et näiteks meie veed oleks puhtad. peaksime garanteerima ka seda, et eh, selle piirkonna elanikud oleks õnnelikud, et neil oleks sissetulekud. see on samuti tähtis. nii et me peaksime mõtlema selle peale, millised majandusharud peaks selles piirkonnas kõige enam arenema. näiteks eh, masinaehitus see on vägagi vajalik ja oluline tegevus Läänemere piirkonnas. peaksime süstematiseerima oma jõupingutusi. samuti keskenduma transpordivõrgustikele, mis on meie majanduselu oluline osa, nii et sellesse strateegiasse peaksime jätma sisse ka investeerimise võimalused ja vahendid transpordivõrgustike parandamiseks Euroopas, seda nii raudteevõrgustike kui ähm, meretranspordi kui ka maanteetranspordi parandamiseks. siin on oluline küsimus ka eh,, probleemiks on ka näiteks liiklusummikud ja ärgem unustagem turismi. turist, kes soovib meie eh, riike külastada ei, ja kellel pole kuskil peatuda, otsustab, et ta näiteks tagasi ei tule. nii et ka julgeolek on tähtis teema. turvalisus on keskse tähtsusega. eriti, kui võtame arvesse seda, kui eh, tihe mereliiklus valitseb selles piirkonnas me ei tohi lubada endale ühtegi laevaõnnetust. teame, et Vene Föderatsioon näiteks äh, naftatranspordi puhul kavatseb aina enam kasutada Läänemerd. mina näiteks olen pärit Pommerimaalt ja meie näiteks leiame, et oleks vaja radaritega jälgida olukorda. sest äh, kui selles piirkonnas juhtuks äh, tankeriga õnnetus, oleks tagajärjed katastroofilised. see puudutaks rangalt ka turismisektorit. ning meie konkreetsed ettepanekud oleks järgmised transpordivõrgustikud. peavad arvesse võtma ka jaotuspunkte ja suuremaid sadamaid. ka Läänemere suuremaid sadamaid. arvesse tuleb võtta ka kabotaažvedusid. see on väga tähtis äh, osa sellest äh, sektorist. toetama peame ka äh, uute infrastruktuuride ülesehitamist, selleks on vaja ka uusi finantsvõimalusi. kuid ei ole võimalik edasi minna, kui me investeerime kõigest miljoni või paar härra Van Nistelrooy ja härra Nišek seda juba ütlesid. me peame kõik koos mõtlema selle peale, millist, kust saada neid finantsvahendeid selleks, et Läänemere piirkonda edasi arendada. me peaksime mõtlema, millistest allikatest need pärit on, kui segu, kui me, sellest saab nii-öelda pilootregioon ja selle alusel äh, luuakse ka Donau regiooni arengule alus ja Vahemere regiooni arengu alus, siis äh, on veel eriti tähtis, et mis, millised sammud me järgmisena astume. Läheksin veelgi kaugemale. Euroopa õigussüsteem, meil ei ole regioone jaotus niimoodi üles ehitatud, nagu see on riiklikul tasandil, kuid samas võib-olla me peaksime midagi selle peale mõtlema, kuidas jaotus kõige paremini toimiks, et näiteks lahendada Äh, vaidlusküsimused naftatoru või muude selliste transpordiprojektide ehitamiseks. see näeb, kust saaks, kus, see, see aitaks kindlasti teha, kuhu näiteks ülemineku kontaktkohad luua ja nii edasi. peame, peame mõtlema selle peale näiteks selliste projektide puhul nagu Nord Stream. loomulikult peame kaitsma kõige haavatavamaid piirkondi, eriti just keskkonnakondlikult haavatavaid piirkondi. seda, me võime seda endale lubada. ja me peaksime selle registreerimist endale eeskuju looma. Skodmanis, please. ja lõpetuseks enne komisjoni saab sõna veel Ivar Skodmanis suur tänu, et andsite mulle võimaluse kõnelda. ma räägin väga avatud kaartidega, suvel kaks tuhat kaheksa oli mul võimalus olla vastuvõtjaks Läänemere regionaalnõukogu kohtumisel, me olime siis äh, selle esi, eesistujad, kohal oli ka president Barroso, seal räägiti ka äh, nii äh, gaasijuhtmest kui ka praegusest äh, elektrijuhtmest Leedust äh, Rootsi ning julgeolekuküsimustest ja siis ma olin kohal ka nõukogu kohtumisel, kui räägiti Vahemere piirkonnast, mida mainis ka proua Hübner, nagu ka proua Hübner ütles, need on kaks täiesti erinevat asja, kuid seal on ka teatud sarnasusi. Läänemere piirkond ning Vahemere piirkond, neil on üks ühine joon, kuna seal on kõne all ähm, naaberriigid ja Vahemere puhul oli väga suur küsimus selles, kuidas struktureerida Vahemere lõunarannikul olevate riikide ehk mitte liikmesriikide koostööd. Läänemere äh, strateegia puhul on äh, ruumi või on oma koht nendel riikidel, kes ei ole äh, liikmesriigid ja siin haakub asjaga ka naabruspoliitika, kuna naabruspoliitikast on palju räägitud, kuid äh, midagi konkreetset pole tehtud. palju juttu, aga rakenduspool ei ole selge, eriti ida suunal. ja kui me oleme väga ausad, siis on see ka väga ohtlik asi, sest kuna need ma-, kui need makropiirkonnad leiavad rakendamist, kui nende suunas liigutakse, siis on küsimus väga lihtsalt ka kadeduses, näiteks finantspoole äh, pealt, äh, need piirkonnad võivad hakata väga kiiresti arenema, nii Läänemere piirkond kui Donau piirkond, ja küsimus ühtekuuluvuspoliitika osas ning äh, finantseerimise osas on väga tõsine, siin tuleb olla väga aus, struktuurifondides on meil rida, mis on siis mitmeriigilistele projektidele ette nähtud ja mida rahastatakse ühtekuuluvusfondist, need on projektid, mis siis puudutavad äh, mitut riiki. asjad ei ole võib-olla väga hästi läinud nende projektidega, erinevad tavad, erinevad riigid, aga kui me räägime niisuguste piirkondade rahastamisest, siis minu arvates ei nähta selleks ette, ma ei usu, et selleks nähakse ette lisaerakorralised vahendid, rahadega on niigi probleeme. nii et äh, kui see tuleneb olemasolevatest vahenditest, siis tõenäoliselt just sellelt mainitud eelarverealt ja need äh, riigid siis äh, kasutavad koos seda, neid vahendeid, kui tegu ei ole lisavahenditega, see on number üks. ja number kaks, kui me räägime nendest riikidest, kes pärinevad väljaspoolt, siis neil on äh, teatud küsimusi, näiteks Euroopa Liidu välispiiride märkimiseks kasutatakse teatud määral Euroopa Liidu vahendeid ka riikide poolt, kes äh, ei ole liikmesriigid, samuti Interregi projektid, mida me mm, rahastame, mis äh, ületavad nii-öelda mereterritooriumi. ja need riigid, kes kindlasti, äh, kes on välispiiril Euroopa Liidus, ei ole kindlasti eriti rahul sellega, et rohkem raha läheb väljapoole Euroopa Liitu ning põhjused, miks niisugused makropiirkonnad esile kerkivad, on erinevad. Läänemere puhul on ühised eesmärgid väga saastunud äh, meri, kõige rohkem saastunud meri maailmas, seal on väga palju relvi, äh, sõjalaevu, ka NATO on see, see, selle likvideerimise kulusid äh, analüüsinud, keegi ei tea, palju see maksaks, samuti meretranspordi turvalisus, aga on ka teisi eh, põhjuseid, eh, osariike ei ole väga hästi arenenud, neil on väga hea meel, kui teised neid aitavad, ja ka komisjonil palutakse osaleda väga lihtsal põhjusel, sest kui komisjon osaleb, toetab, siis on väga lihtne rääkida eh, teatud suurte naaberriikidega, kellega võib-olla piirkonnasisestel riikidel ei ole väga head suhted aga minu suhtumine sellesse asja on väga mm, konservatiivne, et ei tekiks detsentraliseerinud rahastamine, eh, kuna see võib tekitada eh, kadedust ja me peame jääma ühtekuuluvuspoliitika peamiste suuniste raamidesse, kui need on mitme riigi projektid, siis mm, ka vastavalt realt tuleb seda finantseerida lisavahendeid tulevikus ei ole ja teiseks, see kahekümne miljoni prognoos ei ole just lihtne kulutada kakskümmend miljonit katseprojektidesse. Läänemere piirkonna puhul on eelarves kakskümmend miljonit aastaks kaks tuhat kümme, selle poolt me hääletasime, aga kuidas neid vahendeid kasutatakse, sellest kujuneb kindlasti ka hea mõõdik teistele see ei ole nii, et igaüks riik saab sealt oma tüki ja siis kasutab, sellega ei ole kindlasti keegi rahul. ja seetõttu ma usun, et siin on mitmeid ohte. ma nägin seda oma silmaga. sest äh, olid näiteks mitmed ettepanekud, äh, mis puudutasid detsentraliseeritud suhteid äh, Vahemere lõunaosa mm, riikidega, et neid suhteid juhiks siis mingi detsentraliseeritud organ äh, ja nii edasi, see on väga ohtlik. aga minu arusaama kohaselt, kui meil ei ole midagi uut, siis peab nad, need piirkonnad jääma mitmeriigiliste projektide alla, tegu ei ole lisavahenditega ja me peame jääma vähemalt käesoleval finantsperspektiivil aastani kaks tuhat kolmteist olemasoleva süsteemi raamidesse, seniks, kuni meil ei ole välja tuua tõsiseltvõetavat filosoofiat ja mehhanisme, kuidas asjaga tegeleda. vastasel juhul tekivad meil väga suured probleemid, eh, sest eh, kerkivad esile järjest uued eh, piirkonnad, mis pretendeerivad lisavahenditele, mitte olemasolevatele vahenditele, mida siis tuleb hakata jagama äh, riiklike projektide ja mitme riigi projektide osas. nii et selles osas peame siin olema hoolikad, jääme konservatiivseks, vastasel juhul tekivad probleemid. suur tänu ja nüüd on meil komisjoni esindaja, David, võib-olla te tahaksite selgitada mõningaid kahtlusi, mis kolleegidel olid eriti rahastamisküsimuses. suur tänu! alati mul on hea meel parlamendi ees esineda ja teie komisjonis esineda ning kõnelda ka nüüd siis makropiirkondade strateegiast, mitte sellepärast, et meile ala lõpmata meeldib oma tööst rääkida, vaid tegelikult see on see koht, kus see strateegia sündis ja teie teate kõik sellest väga palju, nii et meil ei ole tarvis siin hakata seletama põhimõtteid ega midagi. parlamendi toetus ja mitte ainult poliitiline toetus, mis on ka muidugi hea, aga konkreetne, positiivne toetus, konkreetsed ettepanekud, huvitavad küsimused ja ettepanekud ja lahendused, need on täiesti hädatarvilikud meie jaoks ja see peab kindlasti jätkuma ja me oleme väga tänulikud selle eest. kui tohib, siis ma tahaksin kinnitada teile, eh, neist teile, kes ütlevad, et midagi suurt ei ole eelmisest suvest saadik juhtunud pärast seda, kui nõukogus oli suur ettekanne ja nii edasi. eelmisel nädalal toimus Stockholmis kohtumine, olin ka kohal ja sinna olid kogunenud äh, liikmesriikide kontakt, mm, isikud kaheksast riigist ja ka nende prioriteetsete valdkondade koordinaatorid, need viisteist prioriteetset valdkonda, mis seal tegevuskavas on mm, välja töötatud, mis on strateegiaga seotud ja me arutasime iga neist valdkondadest, vaatasime, kus asjad toimivad, kus projekte tehakse, kus on mingisugused takistused või viivitused kus äh, ei ole leitud võib-olla õiget partnerit mõnes riigis või mingisugune projekt on puudu, tõime välja, kes pidi mingisuguseid lahenduseid leidma ning minu arvates oli tegemist väga praktilise kohtumisega, nõnda et sõnadelt tegudele minna. E-, e-, ja et proktid, projektid tegelikult ka ellu saaksid rakendatud ja pean ütlema, et minu kogemus, kogemuse järgi on see küll üsna harv juhus, kus äh, ühelt poolt on äh, valitsuste poolt määratud need kontaktisikud, see on niisugune ülevalt alla suhtumine, samas aga need partnerid alt üles tulevad kokku ja nad hakkavad neid probleeme arutama. ja ega see partnerite pool ei ole, eesmärk ei ole ainult see, et raha teha, ei. ja selle Läänemere strateegia võib-olla kõige iseloomulikum osa ongi see, Äh, et me leidsime, et lahendused püsivad, äh, on, peituvad regioonis peituvates vahendites, sellepärast ma ütlengi, et ei uut raha, ei uut õigustikku, äh, ei uusi seadusandlusi, ei uusi institutsioone, me ei loo midagi selleks. ressursid olid piirkonnas olemas, küsimus oli lihtsalt see, kuidas need kokku tuua. nüüd me peaksime selle üle mõtlema ka järgmiste piirkondade puhul komisjon on veel praegugi üsna ettevaatlik selles asjas. me ei tahaks, et need äh, Euroopa kaardist saaks nüüd lihtsalt üks makropiirkondade kogum. me ei taha seda teha enne, kui me leiame, et asi on ikka päris õige vii-, asi on päris õige, et me oleme näinud juba olemasolevatest makropiirkondadest saadud paremaid tulemusi. paljud teist juba siin võtsid sõna ja ja tegid väga õigeid tähelepanekuid selles suhtes, et ei tohi liiga kaugele minna, kui me tahame võtta terve Vahemere piirkonna ette korraga, siis me ei kujuta ette, missuguseid raskusi võib veel tulla, sellepärast me ei taha kihutada liiga kiiresti. Äh, enne tuleb õppida, õppida ikka käima ja siis alles kõndima, me ei taha, et rakendatakse vanker hobus, hobusele ettepoole, mitte tahapoole. me tahame, et asjad oleksid ikka ennem toimima hakanud ühes kohas ja siis vaatame, kas on seda võimalik laiendada ka teistele. ma ei taha hakata nüüd eelarvest ja strateegiatest siin detailselt rääkima, et mis toimub sel aastal, järgmisel aastal, taustal ja nii edasi, kuid ma tahaksin öelda seda, et ei tohiks olla nõnda, et see oleks jälle raha, mis antakse liikmesriikidele proportsionaalselt välja en-, vastavalt varem välja kujundatud reeglitele. ei, me tahame just vältida seda abikõlbulikkuse reeglite kasutamist äh, selleks, et pigem oleks nõnda, et asjad, mis vajavad ära tegemist, tehtaks ära, olgu mida tahes need reeglid ütlevad. ja kõige vastuolulisem küsimus sellest kahekümnest miljonist eurost, mille Euroopa Parlament äh, kahe tuhande kümnenda aasta eelarvesse sisse hääletas. komisjon ei ole veel otsustanud, kuidas seda raha kõige paremini ära kasutada. see ei ole sugugi lihtne asi. miks me ei ole rahul, et oh, meile anti jälle raha? sellepärast, et kui teil on raha, isegi kui see on ainult kakskümmend miljonit, siis peab olema selle jaoks ka ette nähtud raamistik, kuidas seda kasutada, see peab olema õiglane, avatud ja aus raamistik. isegi pilootprojektide jaoks peab see olema, peab olema garanteeritud, et Euroopa maksumaksja raha on ikka korralikult ära kasutatud ja <clears throat> me peame olema veendunud, et me saame seda nõnda teha eelarvereeglite alusel me otsime aktiivselt lahendusi, kasutame neid, vaatame neid olemasolevaid programme, mis praegu on riigiülesed programmid Balti mere piirkonna, Läänemere piirkonnas, see on üks variant, võib-olla kasutame lääne, kasutame põhja mõõtme küsi-, võimalusi, Venemaa, Venemaale me muide läheme kümne päeva pärast ja arutame seal kõrgel tasemel, missugused on need takistused ja kuidas neid Äh, kõrvaldada, selleks et äh, koostöö alamal tasemel saaks kiiresti alustada. Äh, me teeme seda tööd, me teame, et meil ei ole võimalik seda strateegiat edukalt muidu ellu viia, kui me seda ei tee. siis on veel muud probleemid tuua välja, missugused on need sobivad finantsinstitutsioonid, kes hakkavad neid rahakoguseid haldama ja leida projekte, mida ei ole muudest äh, allikatest võimalik rahastada, siis meil on ka ajakava, eelarve ajakavaga probleeme, seal on tähtajad ette nähtud, nii et ma ei saa teile praegu ka ütelda, missugune see lõpptulemus saab olema, kuid olge kindlad selles, et me asja uurime väga hoolega ja tuleme välja sellise lahendusega, mis ei ole lihtsalt, äh, et see kingituseks saadud kakskümmend milli ära kasutada, vaid pigem, et see oleks mudel, eeskuju selleks, tulevikuks, kuidas on võimalik äh, niisuguseid variante mm, korralikult rakendada, ma vastasin võib-olla mõnedele küsimustele äh,, aga, ja aega on teil vähe, aga me hea meelega oma peadirektoraadis Öö, äh, oleme valmis nende teemade juurde teiega tagasi tulema, olgu siis üks-ühele suhetes või kuidas iganes. suur tänu, David! me oleme diskussiooni nüüd lõpetanud raporti projekti arutatakse edasi märtsikuisel koosolekul. kui te tahaksite äh, härra Olenitšik nüüd veel midagi ütelda, siis on teie kord, palun. suur tänu, proua eesistuja. tänan ka kõiki kommenteerijaid, ettepanekute tegijaid, võin omalt poolt öelda, et mina olen seda meelt, et koostöö toimuks makropiirkondades nende eesmärkide raames, mida me seadsime ja see määratleb ka ära selle kohaldamisala, piirkonna, mis on hõlmatud ja ka finantsvajadused. teine küsimus on sellest, kuidas öö, äh, leida raha. kas läbi liikmesriikide eelarvete, kuid koordineerides seejuures koostööd, eelistades sealjuures neid prioriteete, prioriteete eelarvetes ja samuti ka komisjoni poolt eraldatud eelarveid konkreetsetele riikidele ja makropiirkondi loodetavasti hakatakse ko kohtlema prioriteetidena, siiani seda ei ole tehtud, siis võime kaaluda ka muidugi osalist kaasfinantseerimist ja otsida täiendavaid vahendeid, olgu siis eraldi eelarverealt Euroopa Liidu eelarves, see võiks olla ehk minu arvates tulevikulahendus, mõned ütlevad, et kauges tulevikus saame sellise lahenduseni alles, samas saaksime tugevdada teatud projekte ka rahadega välisallikatest, nagu näiteks Maailmapank või muud olemasolevad Euroopa rahastajad. möönan, et on aeg ühiselt reageerida ja lahendusi leida selleks, et me saaksime esitada selle arvamuse Euroopa Parlamendile selle ühise ettevõtmise kohta. laienemine on nüüd möödas ning peame kaaluma nüüd seda, kuidas rakendada taolisi probleeme, mis ulatuvad ka kaugemale konkreetsete liikmesriikide piiridest. suur tänu! kui võiksin ühe asja lisada sellele, mida teie just praegu ütlesite. minu meelest märtsikuus on meil just äh, vaja olla väga konkreetne oma arvamuses ja sõnastada ka see, kuidasmoodi mm, me näeme tulevikku makropiirkondade jaoks, samas me võime jääda ka üsna ähmaseks selles asjas, meil on valida äh, ning äh, komisjon, ma tean, võtab oma seisukohad vastu veebruaris, nii me saame oodata hiljem komisjoni seisukohti äh, ja siis reageerida. aga me võiks, võime ka need ettepanekud panna juba praegu äh, härra Olenitšiku äh, raportisse sisse. mõelge selle üle, põhimõtteliselt meil on kaks varianti. ühelt poolt võime öelda, et seda liiki makropiirkondlik makroregionaalne poliitika võiks muutuda Euroopa formaalseks poliitika osaks. Te nimetasite siin Interregi näiteks, sellest võiks siis saada niisuguseks äh, riikideüleseks poliitikaks. sest praegu meil on kolmteist tsooni, jah, mis on läbirääkimistes liikmesriikidega ära määratletud juba aga see oli niisugune ülalt alla lähenemisviis, aga meil on võimalik nüüd teist viisi asjale läheneda alt ülespoole pigem ning me saaksime kutsuda üles ka Euroopa Komisjoni piirkondadega äh, suhtlema selleks, et niisugused need funktsionaalsed piirkonnad määratleda äh,, kel, piirkonnad, kellel kergib esile sarnaseid probleeme, mida ühiselt on võimalik lahendada ühise piiriülese koostöö kaudu Euroopa ühtekuuluvuspoliitika raames. teisalt aga võime lubada selliseid konkreetseid erandkorras ette võetud alt üles esile kerkinud algatusi nende piirkondade jaoks, see oleks lihtsalt üks erinev koostöö, konkreetse koostöö valdkond siis mis tuleb aeg-ajalt ette ja väga konkreetsete piirkondade jaoks, hõlmates väga konkreetseid probleeme. võib-olla võiksime kaaluda ka mingeid vahevariante, aga tõenäoliselt märtsikuus on tarvis meile otsustada see ära, kuhu, kui kaugele me nende soovitustega läheme äh, tahan teile öelda ka seda, et mind kutsuti teisel veebruaril Ulmi, kus toimub äh, kõrgetasemeline kohtumine, ministrid ja volinik on kohal ja see käsitleb just Donau strateegiat ning äh, mina esinen seal lõpukõnega. nii et asjad liiguvad äh, edasi, komisjon tegutseb ja me võtame ka osa äh, sellest arutelust siis uue pilootprojekti osas Donau strateegia raames. kui praegu keegi ei taha midagi rohkem öelda, siis tänaksin raportööri ning arutelu jätkub märtsikuus ning loomulikult vahepeal kolleegid, jagage oma arvamusi, ka mitteametlikult ähm, härra Olenitšiga. nüüd aga läheksime edasi järgmise päeva, viimase päevakorrapunkti juurde, see on, selle esitleb raportöör härra Van Istenroy ning ja see puudutab äh, teadusuuringute arendustegevuse seitsmendas raamprogrammis ette nähtud äh, rahastamisvahendite sünergiaid linnades, piirkondades ja liikmesriikides selleks, et ma ei hakka, et me ei hakkaks seda diskussiooni äh, töödokumendi osas äh, teist korda läbi viima, teavitan teid lihtsalt järgmisest. me oleme teatud edusamme saavutanud äh, selles osas. nagu te ütlesite, asi puudutab nii öö, seitsmenda traamprogrammi kui ka linnade ja piirkondade arengut. asi puudutab rakendamist, olemasolevate programmide rakendamist, mis äh, on, mis on erinevalt äh, selle Läänemere piirkonna äh, strateegiast. meil on juba projektid olemas, sellel on kindel taust siin, kindel raamistik, nüüd me peame vaatama rakenda, rakendamist ja vaadata, missugusi soovitusi on võimalik teha suurema sünergia saavutamiseks ning sellise pealkirja, sellise sisuga dokumendi puhul me võtsime ühendust ITRE komisjoni kolleegidega ja nemad on täielikult pädevalt just selle seitsmenda raamprogrammi ja mm, uuendustegevuse programmide osas, eriti VKE-de jaoks sellepärast me pidime mõtlema välja selle, kuidas seda koostööd teha ja võib-olla äh, kõige suurem uudis ongi see, et äh, me leppisime kokku pärast väga head läbirääkimiste vooru, et meil kasutaksime reeglit viiskümmend kodukorrast ITRE komisjoni jaoks ning võib-olla see oleks kõige lihtsam, kui ma loen selle teile ette ja te saate selle paberi peal ka pärast koosolekut, et mis on ühe komisjoni pädevus ja teise pädevus ja missugune on öö, selline ühiskomisjon siis selle raporti jaoks? Regi ja ITRE on kokku leppinud jagada pädevused järgmiselt, vastavalt reeglitele ja nii edasi, ja mööndes öö, ühtekuuluvuspoliitika ja teaduspoliitika eesmärke Äh, mõlemat tuleb kohelda võrdselt. regipädevused ja on seotud ühtekuuluvusega ja stru-, struktuurifondides selleks ette nähtud rahadega mm, ja analüüsib siis äh, teadusuuringute ja arendustegevuse mõju äh, ühtekuuluvuspoliitikale Ehm, ja teine pool siis tegeleb ja, ja ITRE tegeleb siis sellega, et analüüsitakse teaduspoliitikat ja seitsmendat äh, raamprogrammi ja uuendustegevuse konkurentsiprogrammi eraldi. ja, ja ühiselt arendatakse välja, analüüsitakse siis mm, seda, kuidas need sünergiad kujunevad. me arutasime seda väga avatult, see tähendab nüüd seda, et ITRE on samal tasemel, sama lähenemisviisiga selles küsimuses, nad määrasid raportööri härra Atsimatakise ning me leppisime kokku, kuidas see protseduur hakkab toimuma, see tähendab seda, et mina esitan varsti oma dokumendi projekti, selleks et me saaksime seda märtsis arutada oma koosolekul ning aprillis toimuks hääletus, kahekümne kuuendal, seitsmendal aprillil. ITRES aga töötatakse veebruarikuus sellel teemal arvamuse äh, projekti kallal siis ja seitseteist, kaheksateist märts on neil hääletus. nii et mina ei räägi teile siis praegu mitte sellest sisust, vaid ja loodan, et see kõik hakkab nii toimuma, et pärast seda, kui mõlemad komisjonid on oma töö lõpetanud, me jõuame ühisele seisukohale, millega me saame selles arutelus edasi minna. et kuidas ühtekuuluvusinstrumendid ja raha ning äh, teadus- ja arendustegevus ja konkurentsivõime küsimused, mis on sellega seotud, edaspidi kooskõlas saaksid olla ja kui ITRE ütleb, et meie oleme parimad ja Regi ütleb, et meie jälle oleme parimad selles asjas ja vahe, lõpuks parlamendi selles asjas kokkuleppele ei jõuta, kui me lähme aprillikuus, läheme parlamendi ette, täiskogu ette või võib-olla hiljem, maikuus, ma ei tea täpselt, millal see hääletus tuleb, kui meil on siis ühtne alus siis see aitab edasi edendada poliitilist debatti. kui te tahate täpsemalt teada, kuidas reegel viiskümmend toimib ja nii edasi ja missugused meie pädevused selle alusel on, siis ma võin seda, siis ma võin teile saata kogu selle lepingu, kokkuleppe, mis me sõlmisime lähipäevade jooksul. see oli kõik, mis ma tahtsin teile öelda. suur tänu, et te kuulasite selle pika lühikese jutu minu käest nüüd ära. suur tänu, üks kõneleja on meil ainult. kui nüüd keegi veel ei taha, siis tahab kõneldada, siis öelge kohe. Äh, palun, proua Schröter. jaa, Lambert ähm das macht natürlich den schwierigen Titel äh, aus, den wir für den INI-Bericht haben, dass letztendlich eine Menge. see on pisut keeruline nende jaoks, kes INI raportiga tegelevad. mind huvitab loomulikult see, et me mõtleks ka teadusuuringute raamprogrammi peale, et äh, oma ühtekuuluvuspoliitikas edasi minna ma ei taha, et ITRE sellega tegeleks ainukesena. ma arvan, et sellega peaks tegelema ka meie. tegu on väga olulise programmiga ning oleks hea, et kui see jääks endiselt meie pädevusse. ma selles osas ei saa teiega nõus olla kuigi tundub, et vist tagasipöördumist siin ei ole. peaksime mõtlema selle peale, et mida me tahame saavutada selle raportiga. ja mis saab järgmise finantsraamistiku ajal. mina arvan, et suur osa meie tööst peaks just nimelt sellele keskenduma vaatama, kas äh, meie töö on olnud viljakas, kas tulemused on olnud adekvaatsed. ja peaksime mõtlema ka selle peale, millised on meie eesmärgid. mõtlema selle peale, millist strateegiat me sooviksime ja kuidas seda suhtestada Euroopa kaks tuhat kahekümnega me peaksime selle peale väga tõsiselt mõtlema. me mõtleme selle peale, et on investeeritud Euroopa raha sellesse, et tööstus selles või teises riigis edasi toimiks, siis ja kui see ilgub, et nii ei lähe, siis on, võib tekkida tunne, et Euroopa raha pole hästi kasutatud. selleks, et selles kindlad olla, me peaksime äh, ka kontrollimehhanisme rakendama ja peaksime järele kontrollima oma, üle vaatama oma eesmärgid. teiseks peaksime mõtlema selle peale, kas me eh, soovime eh, teadusuuringuid, mis puudutavad praegust hetke või ainult selliseid, mis on suunatud tulevikku. sellega seoses on väga oluline, et me peaksime endalt küsima, milline on eh, regionaalpoliitika roll. et me suudaks äh, selle abil paremini välja töötada oma püüdlused tipptaseme suunas. Hm, mina tahaks teada, kust me saaksime selleks vajal mineva personali. kas äh, peame need tooma mujalt sisse või on võimalik nad välja koolitada koha peal? sellele pole keegi selles äh, raportis tähelepanu pööranud mina sooviks, et pöörataks sellele rohkem tähelepanu. leian, et ka majanduskeskkond ja sotsiaaldimensioon äh, leiaks kõik äh, arutust. et me püüdleks tipptaseme poole, see peaks olema selles raportis näha. härra Vangurakis. Äh, suur tänu, lugupeetud esinaine, ma sooviksin teha lihtsalt lühikese kommentaari. mina isiklikult arvan, et meie eesmärk ei ole sugugi mitte selge, mida me tahame saavutada. minul tekib selline tunne, et äh, tippkeskuste loomine piirkondades ning Euroopa fondide kasutamine sellistel eesmärkidel äh, nagu seda on teadusprogrammide toetus, ei tähenda suregi, sugugi, et äh, ühtekuuluvustunne kasvaks. vähemalt praeguste kriteeriumite alusel äh, seda loota ei ole mõtet. kriteerium, mis selle aitaks saavutada, minu meelest tähendaks seda, et me ühendaks kohapealse te,, teadusuuringud kohapealse tootlikkusega. nii võiks loota, et teadusuuringud aitaks parandada eh, elatustaset selles piirkonnas. ja kui ma vaatan seda, mis on siin kirjas leheküljel neli, kus räägitakse meie eesmärki saavutada paremat konkurentsivõimet regioonides innovatsiooni ja teadusuuringute abil, siis minu jaoks tähendab see seda, et me üritame tekitada konkurentsi äh, Eh, regioonide vahel, et näha, kus on parimad tingimused tead-, tippkeskuste loomiseks. selle koha pealt on juba <clears throat> teatud näited olemas, eriti Euroopa arenenumates riikides. see ei tähenda seda, et tekib suurem mm, ühtekuuluvustunne ja regioonide areng. Need punktid tuleb kõik selgeks teha, sest kui me seda ei tee, sest kui komisjon, sest eh, muidu komisjon arvab, et me lihtsalt võtame raha ja me e-, eesmärki ei saavuta. nüüd teadusuuringute programm peab vastama regioonide konkreetsetele vajadustele, töötajate, põllumeeste konkreetsetele vajadustele. ja minu meelest selle peale pole sellel, eh, selles eh, komisjoni raamprogrammis selle kohta pole midagi öeldud härra äh, äh, Toirol. aitäh. mina ei jaga seda kriitikat, mida tegi proua Schröter. minu arvates äh, ei ole alternatiivi teadustegevuse ja innovatsiooniga ITRE poolt tegelemisele. loomulikult saame mõjutada tulevusi, kuid te-, kui tegu on valdkondadevahelise teemaga, siis me peame kaasama ka ITRE ning eelarveinimesed ja kuulamisel ütles volinik midagi niisugust, mida me peaksime tõenäoliselt äh, kaaluma. ta ütles, et äh, tippkeskused ei ole seotud konkreetse kohaga, nad võivad olla ka rahvusvahelised ja mm, piirkondlik regionaalpoliitika näeb äh, asja teistmoodi, me püüame hoida midagi regiooni sees ja selle vaadete lahknevuse puhul tulebki tulla välja selge poliitikaga, kuid tuleb vaadata ka seda liidest, mis on teatud liiki tippkeskuste poliitikal, mis on regionaalne, ning siis innovatsiooni elementi, mis asub nii-öelda keskmesse. alustehnoloogiad ja alusuuringud saavad äh, vähem kasu sellisest äh, tsentraliseeritud, pealesunnitud majanduslikust mõtlemisest ning palju parem on inimestel piirkondades, kui neil on võimalus sekkuda ja kui praegune menetlus annab ka rohkem võimalusi detsentraliseeritud mudelitele, milles on oma roll ka piirkondlikul poliitikal, nii et ma toetaksin siin härra von, von Nistelrooid, et me peaksime selle üle koos aru pidama, kuid nende kahe ähm, samba osas äh, teadus, äh, teadustegevuse raamprogramm ning regionaalne mm, äh, teadusuuringute ja innovatsiooni poliitika, need peaksid käima käsikäes. ma ei näe rohkem kõnelejaid, nii et Lambert, kui sa soovid vastata või teha kommentaare. jaa, <clears throat> thank you very much. suur aitäh. mul on väga hea meel, äh, oodates seda tulevast arutelu, ma arvan, et me peame seda pidama siis, kui äh, olen välja tulnud äh, raporti projektiga, aga need punktid, mida tegelikult kolleegid tõstatasid, ongi selle arutelu keskmes ja me vaatame, oleme suunanud pilgu selles raportis juba rakendamise poolele, raamprogrammid on olemas, äh, eel, esi-, eesmärgid on selged, äh, määrused, reeglid on selged küsimus on nüüd selles, kas sellega kaasneb selline progress, edasiminek äh, sotsiaalses, majanduslikus keskkonna mõttes, nagu me soovime, nii et oleks täielik kõikehõlmav arutelu, midagi välja sealt ei arvata, poliitiliselt võivad meil olla ju erinevad seisukohad, kuid äh, ma tahaksin seda siiski rõhutada. teiseks, äh, jah, vaatame, mis ITRES juhtub, me oleme läbirääkimisi just alustanud Äh, just sisu osas, selle jaoks on äh, see nädal ja järgmine ja ma annan teada variraportööridele, kuna see on esimest korda vähemalt minu jaoks, kus kaks komisjoni asjaga tegelevad, äh, RAM või variraportöörid saavad kindlasti teada, kuidas asjad liiguvad ja kaheksateistkümnendal märtsil siis toimub komisjonis üldine arutelu aga ma tahaksin ühte asja öelda, et on võimalik väga palju investeerida teaduste, uuringutesse kui sellisesse, kuid see põhineb äh, intelligentsusel ja tipptasemel ja kui me ei hakka siin looma sellist alt üles äh, nutikuse ja intelligentsuse kombinatsiooni, siis äh, innovatsioon koostöös, protsessides millega meil on väga suured äh, kogemused, just partnerluses töötamine, territoriaalne mõõde kõiges selles. kui me sellega ei tegele, siis äh, väga paljud nende investeeringute tulemused jäävad kasutamata. ja sealhulgas ka äh, ärilise väärtusega asjad. nii et mina arvan, et see arutelu saab olema suurepärane, asjakohane ja peame seda kahe komisjoni osalusel, nagu ma ütlesin, ma annan teada täpselt ja võib-olla suveks on meil siis selge, kas äh, oli õigustatud ITRE sõpru nii põhjalikult hõlmata arutellu või mitte. You... suur tänu, Lambert! Mm, loomulikult on vaja sõpru teistes komisjonides rohkem kommentaare ei ole, rohkem päevakorrapunkte samuti mitte, tahaksin öelda, et kokkuleppel kolleegide ja koordinaatoritega toimub koordinaatorite küsimuste arutamine kirjalikus menetluses, seal on kaks punkti, nii et koordinaatorite koosolekut ei toimu. muude küsimuste all minul ei ole midagi arutada, kui just teil ei ole midagi tõstatada, tundub, et mitte, siis me saame lihtsalt öelda, et järgmine koosolek on lühike koosolek, pool päeva, kahekümne teisel veebruaril kell kolm pärastlõunal. nii et suur tänu ja koosolek on lõppenud.